tere hommikust, jätkame viimane istungipäev. väga hea meel, et kõik on kohale jõudnud, mul on hea meel, et nii palju kolleege on kohal, rahvasaadikuid. täna äh, räägime me uuesti äh, siis Kontrollikoja eriaruannetest äh,, viis minutit Kontrollikoda, kolm minutit äh, kolleegid. ja kes kohal ei ole, sõna ei saa mul on väga hea meel, et esimene eriaruanne kaheksa kaks tuhat seitseteist puudutab Euroopa Liidu kalanduskontrolli. härra Wojciechowski on vastutav kolleeg, ta on ka kohal ja sa sõnaga saab äh, Euroopa Kontrollikoja liige Janusz Wojciechowski, kell tiksub. suur äh, tänu, proua juhataja hea meelega tutvustan äh, teile meie eriraportit Euroopa Liidu kalanduskontrolli kohta ja selle kohta, et on vaja rohkem jõupingutusi. nagu te teate, kalanduspoliitika ja kalanduspoliitika edu on otseselt äh, seotud äh, tõhusa kontrollisüsteemiga ja see kontrollisüsteem oli ka siis meie auditi eesmärgiks ja peamine küsimus, mille siis enne auditi endale seadsime, ma tahaksin kasutada oma esitlust, aga ma ei tea, kas see ekraanidele tuleb või ei tule. ma jätkan, ütleb kõneleja, vaatamata tehnilistele viperustele auditil tõstatatud küsimus oli, kas Euroopa Liidul on tõhus äh, kalanduskontrolli poliitika paigas ja täpsemalt eh, siis eh, kalalaevastike eh, kalandushalduskavad Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik võeti fookusesse, välja arvatud Šotimaa. ja meie järeldused, küsimus, kas Euroopa Liidul on tõhus kalanduskontrollisüsteem paigas, mitte veel, on meie vastus Euroopa Liit ei omanud äh, veel äh, auditi hetkel tõhusalt toimivat äh, kalanduskontrollisüsteemi. viimaste aastakümnete jooksul on tehtud, viimase aastakümne jooksul on tehtud küll edusamme, kuid kontrollimeetmeid ei ole rakendatud liikmesriikide poolt ja on vaja muuta siin ja seal paardes ja meie, paari asja, meie peamised järeldused. kõigepealt laevastik, laevastiku registreerimine, see ei olnud usaldusväärne, see süsteem. me nägime olulisi äh, kõrvalekaldeid äh, liikmesriikides kalalaevastike registreerimisel. nimelt on aluseid, mis on liikmesriigis registreeritud, aga mitte registreeritud komisjoni registris. registreeritud aga kom-, mõned komisjoni registris on liikmesriigis mitte. ja seega need registrid ei ole usaldusväärsed ja kindlasti mitte täielikud. meie teeme ettepaneku, et äh, juurutataks süsteemid, millega saaks kontrollida informatsiooni laevastike kohta laevastikuregistris ja te, teeme ettepaneku siis reeglite kohta ehm, tonnaaži ja mootori võimsuse järgi registreerida aluseid. järgmine järeldus kõigepealt haldusme-, tähendab siis haldusmeetmed, eriti seiresüsteemid, ehm, aluste seire kaheksakümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu laevastikust ei ole eh, satelliitsüsteemidega eh, ühendatud, ainult seitsekümmend ainult seitseteist protsenti kontrollitakse praegu satelliitsüsteemide järgi ja siis eh, kalanduskvootide andmine, see ei ole olnud väga läbipaistev alati probleem seisnes selles, et mõned liikmesriigid delegeerisid äh, tootjaorganisatsioonidele kvootide jagamise ülesande ja tekkis siin võimalik huvide konflikt. ja kriteeriumid, mis seati, ei olnud alati äh, läbipaistvad. meie soovitused, me tahame, et äh, komisjoni teavitataks kvootide jagamise süsteemist selleks, et tagada läbipaistvus ja komisjon peaks välja pakkuma äh, alternatiivse asukoha määramise süsteemi väikestele alustele. järgmine, äh, kalastuse andmebaasid ähm, ei ole täielikud ja ei ole usaldusväärsed, eriti mis puudutab väikealuseid, kes esitavad oma deklaratsioonid paberkandjal ja liikmesriikide vahel ei ole tagatud andmevahetus. meie arvame, et tuleks äh, andmete kontrolli parandada, eriti väikealuste puhul, see on äh, soovitus liikmesriikidele, soovitus komisjonile, tuleks juurutada informatsioonivahetusplatvorm liikmesriikide jaoks ja komisjonile soovitas ka seda, et tuleks toetada elektroonilist deklareerimissüsteemi ka väikealuste puhul. ja järgmine küsimus, inspektsioonide süsteem, siin on meie järeldus järgmine inspektsioonisüsteemid küll on äh, käivitatud, kuid sanktsioonid äh, ei ole piisavalt heidutavad ja neid rakendatakse väga erinevalt. ei ole tagatud äh, võrdne kohtlemine kõikidele kaluritele ja meie soo-, see ei olnud lihtsalt tagatud. ja meie soovitused siis, kõigepealt tuleks äh, äh, tuua sisse heidutavad sanktsioonid, eriti korduvrikkujatele, näiteks on rikkujaid, keda on ühe aasta jooksul viis korda juba trahvitud, aga see ei heiduta meid ja nad jätkavad oma tegevust ja see tähendab seda, et see sanktsioonide süsteem ei õigusta ennast järgmine soovitus tuleb täies mahus rakendada punktisüsteem, tagamaks õiglane äh, õiglased ähm, ja samad mängureeglid kõigile ja komisjonile soovitus siis, et tuleb välja pakkuda andmete vahetus ka süsteem ka rikkumiste ja sanktsioonide kohta. positiivne kõige selle juures on see, et Euroopa Komisjon on meie soovitused äh, võtnud vastu äärmiselt äh, positiivselt ja on ähm, öelnud, et äh, nad kavatsevad meie soovitused ka praktikasse rakendada. komisjoniga selles mõttes koostöö sujus väga-väga hästi. ja me loodame, et meie auditiga kaasneb äh, siis äh, Euroopa kalanduskontrolli süsteemi paranemine. suur tänu, härra, proua esimees! suur tänu, sõna saab nüüd kolmeks minutiks Euroopa Komisjon. Good morning uh,, thank you very much. tere hommikust, tänan väga. jah, komisjon tervitab vägagi Kontrollikoja aruannet, tegemist on väga olulise aruandega, mitte ainult sellepärast, et kontrollirežiim on kalanduse vallas oluline ühise kalanduspoliitika, poliitika täitmisel, aga samuti on see väga tähtsalt ajastatud sest just praegu komisjon jõudis lõpule omapoolse hindamisega kontrollimääruse kohta. ja meil on hea meel, et kontrollikoja järeldused on väga sarnased komisjonipoolse hindamisega ja selle järeldustega. oleme nõus, et olulisi puudujääke tõepoolest veel on nendes valdkondades, millele Kontrollikoda osutas ja kui rääkida rakendamisest, siis äh, seda tehakse ebaühtlaselt liikmesriikide poolt ja see ei ole piisaval tasemel. me teeme koostööd liikmesriikidega selleks, et rakendamine oleks paremal tasemel ja võin ka öelda, et osa äh, nendest soovitustest on juba pardale võetud. üks oluline küsimus, mille Kontrollikoda tõstatas, oli see, et kontrollmääruses on teatud sätted, mida peaks parandama ja selles mõttes on mul hea meel teile teada anda, see öeldi juba kalanduskomisjonis natuke aega tagasi välja, et komisjon käivitas hiljuti algatuse kalanduskontrollisüsteemi ümbervaatamiseks. loomulikult me ei saa ennustada, missugune on selle menetluse tulemus, aga võin teile tagada, et komisjon võtab arvesse selle käigus neid soovitusi mille Kontrollikoda teinud on. ehk siis kokkuvõtteks me oleme igati nõus sellega, oleme juba rakendamisega algust teinud ja kui rääkida kontrollmääruse ümbervaatamisest, siis loomulikult võtame kõiki soovitusi arvesse, aitäh! Ähm, Frau Arena, dankeschön! suur tänu ja proua Reena, kuidas on nii, et seda kõike ei ole juba ära tehtud, sest et äh, tegelikult vastutab selle eest ju komisjon, nagu mina aru saan. miks te ei tee neid asju juba täna? kas te võiksite äh, seda kuidagi kommenteerida? Yes uh jah, nagu juba öeldud, siis komisjon viis hiljuti läbi hindamise selle rakendamise kohta. ja üldise, tegemist oli üldise hindamisega kontrolli määruse kohta, kas see sobib eesmärkideks või mitte. kui nüüd rääkida rakendamise määrast, siis jõudsime järeldusele, nagu ka Kontrollikoda, et seda, et mm, rakendamine on liikmesriigiti ebaühtlane ja see on teatud valdkondades ebapiisav. üks nendest valdkondadest, mis tekitab meile enim muret, on sanktsioonide rakendamine. väga oluline on see, et sanktsioone või karistusi rakendatakse proportsionaalselt, need oleks heidutavad ja seda tehtaks ühtlaselt sest oluline on äh, kaalurite võrdne kohtlemine Euroopa Liidus. komisjon käivitas hiljuti algatuse olukorra hindamiseks liikmesriikides ja võib tulevikus ka võtta mingeid meetmeid. kui rääkida rakendamisest, siis tuvastatud on teatud probleeme seoses andmete edastamisega, andmete analüüsiga ja andmete kogumisega. ehk siis eh, püügiteabe puhul eh, tuvastati teatud puudujääke, aga sellel probleemil on mitmeid mõõtmeid. sellel on nii praeguse määruse taseme probleeme, aga jah, selle kallal teeme me ka tööd, aga ka eh, nii-öelda tulevasel kujul äh, võib siin probleeme tekkida äh, määrusega. ning Kontrollikoda juhtis tähelepanu sellele, et väikealuste puhul on endiselt puudujääke andmete edastamisel, me oleme sellega igati nõus ning komisjon oma algatuses, mis juba käivitati kontrollimääruse ümbervaatamiseks, selles komisjon keskendub just antud küsimusele loomulikult neid mõõtmeid on veel, aga arvan, et täna on meil vähe aega selleks, et kõiki soovitusi, kõiki järeldusi analüüsida eh, ja et rääkida kõigist tegevustest, mis on juba ette võetud või millega lähitulevikus tegelema hakatakse. suur tänu, me kindlasti peame selle asja juurde tagasi tulema, meie raportööri ei ole, seega lõpetame, töödokument jõuab veel teieni. Lähme edasi, järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number üksteist, kontrollikoja eriaruanne number üheksa aastast kaks tuhat seitseteist, see puudutab inimkaubanduse vastast võis-, võitlust Lõuna- ja Kagu-Aasias. ja kontrollikoja liige, kes selle eest vastutab, on Bettina Jakobsen. proua Jakobsen, teil on sõna. suur tänu, proua esimees, daamid ja härrad tänan teid selle võimaluse eest esitleda teile eriraportit äh, selle kohta, kuidas võidelda inimkaubanduse vastu Kagu-Aasias. inimkaubandus on väga tulus kuritegelik tegevus, sellega rikutakse inimõigusi ja see ohustab üleilmset rahu. Äh, inimkaubandus seisneb selles, et et inimesi viiakse jõuga ühest kohast teise selleks, et neid ära kasutada. suurem osa ohvritest on naised või lapsed ning eelkõige kasutatakse neid ära kas sunnitöö või siis seksuaalsetel viisidel. kui me räägime inimkaubandusest, siis kõigile tulevad ette erinevad ähm, kuvandid sellest, aga toon teile välja mõned arvud. Euroopa äh,, Europol on hinnanud seda, et äh, inimkaubandusest saadakse kasu rohkem kui kakskümmend üheksa miljardit eurot aastas ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta orjandusindeksi järgi on väidetavalt nelikümmend kuus miljonit inimest tänapäeval endiselt orjastatud, kaks kolmandikku neist Aasiast. me hindasime kolmekümmet viit projekti kümnes riigis, millele oli kokku rahastust antud kolmkümmend üks miljonit eurot inimkaubanduse vastane võitlus on pikaajaline ettevõtmine ning selle probleemi lahendamisel tuleb mõista, mis on inimkaubanduse lähtepõhjused, ehk siis sugudevaheline ebavõrdsus, vähemuste õigused, hariduslikud ja tervislikud probleemid. Need meie seast, kellel on võimalik istuda aias, näiteks teavad, et et äh, umbrohtu saab välja kõige paremini siis, kui ka juured eh, juurtest lahti saab. ehk siis samamoodi tuleb ka ähm, tegeleda sellega, miks üldse inimesed on haavatavad, miks nad langevad inimkaubitsejate kätte. seega me otsustasime keskenduda oma auditis teatud inimkaubanduse lähteriikidele ning äh, täpsemalt keskendume siis lõuna ja äh, Kagu-Aasiale, kus on aru saadud, et inimkaubandus kujutab endast tõsist probleemi. seetõttu on need piirkonnad ka Euroopa Liidu jaoks prioriteetsed selles võitluses. ning ähm, me hindasime seda, kas Euroopa Liidu tegevused inimkaubanduse vastu võitlemisel on olnud tõhusad. me hindasime seda, kas Euroopa Liidul on kõikehõlmav lähenemine inimkaubanduse vastu võitlemisel ja ka seda, kas Euroopa Liidu rahastusega projektid on tõhusalt nendes piirkondades aidanud inimkaubanduse vastu seista. millised on meie tulemused? me jõudsime järeldustele, et Euroopa Liit on olnud osaliselt tõhus võitluses inimkaubanduse vastu. Euroopa Liidu inimkaubanduse vastase võitluse raamistik pakub välja kõike halvam, kõike hõlmava lähenemise inimkaubanduse vastu võitlemiseks, küll aga strateegias ei ole konkreetseid eesmärke või sihtmärke, mis oleks aga kasulikud tulemuste hindamisel komisjon ja välisteenistus kasutavad erinevaid meetmeid inimkaubanduse vastu võitlemiseks ja me tuvastasime, et inimõiguste teemaline dialoog on olnud eriti kasulik vahend. küll aga Euroopa Liit ei ole suutnud edukalt luua uusi pühendunud äh, partnerlusi selleks, et võidelda inimkaubanduse vastu selles piirkonnas olevate riikidega samuti üks vahend, mida komisjon kasutab, on konkreetsete projektide rahastamine. Need projektid eh, viiakse sageli läbi kohalike vabaühenduste poolt ja me tuvastasime, et olenemata teatud nõrkustest on kõik projektid teatud positiivseid tulemusi andnud. küll aga need, ehm, see mõju oleks võinud olla suurem ja vahel oli ka probleeme kestlikkusega ehkki üldiselt on ähm, piirkonnas inimkaubanduse võist-, vastane võitlus paremaks muutunud, ei saa seda otseselt siduda Euroopa tegevustega, äh, vaadates pühendatud ressursse ja rahalisi vahendeid. meil on kaks üldist soovitust. me teame, et komisjon ei ole veel esitlenud uut strateegiat või poliitika raamistikku selle kohta, mis tuleb pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat samuti ootame, et komisjon ähm, avalikustaks tulemused kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ähm, tulemuste kohta, ehk siis me kõigepealt soovitame komisjonil arendada edasi inimkaubandusvastase võitluse strateegilist raamistikku, muutes selle Lõuna- ja Kagu-Aasia suhtes asjakohasemaks. ja teiseks, äh, me soovitame optimeerida projektide mõju, integreerides need terviklikku raamistikku komisjon peaks keskenduma just nendele projektidele, mis aitavad kestlikult võidelda inimkaubanduse vastu ja samuti peaks leidma interaktiivsust ja sünergiat eh, nende eh, projektide vahel. tarvis on rohkem koordineeritud tegevust ja tänan teid tähelepanu eest! suur tänu, proua Jakobsen Defco äh, peadirektor Sara Seniore, kolm minutit, palun. Thank you, chair <clears throat> uh,. The... aitäh. komisjon tervitab neid äh, tervitab raportit ning neid jõupingutusi, mis on tehtud äh, Lõuna- ja Kagu-Aasias inimkaubanduse vastases võitluses. piirkonnas inimkaubanduse vastane võitlus on aidanud kaasa olukorra parandamisele, aga väga palju on veel vaja ära teha. komisjon töötab koostöös Euroopa välisteenistusega, kuna inimkaubandus on üks meie prioriteetidest välis- ja julgeolekupoliitikas ning ÜRO tegeleb ka inimõiguste rikkumisega selles vallas, samuti julgeolekuküsimustega inimkaubandusealane dialoog on üha konstruktiivsem sealse piirkonna riikidega ning äh, piirkondlikud äh, foorumid, ASEAN ja ASEM on sellele kaasa andnud. see on aidanud kaasa inimõiguste olukorra paranemisele. selle olukorra üldiseks lahendamiseks on vaja aega, ressursse ning head koostööd äh, kõikide osapoolte vahel oleme hinnanud hinnanud praeguse inimkaubanduse vastase strateegia olukorda ja saavutusi, hinnanud, analüüsinud tugevaid kohti ning nõrkusi ning kaalunud, milliseid meetmeid tuleb edaspidi võtta. peamine eesmärk on lahendada probleemid sotsiaalpoliitilises kontekstis, aga samas tagada ühtlane lähenemine, mis aitaks selle probleemi lahendada, nii nagu Kontrollikoda on soovitanud mis puudutab kohtusoovitusi, mis puudutab strateegilise raamistiku arendamist, siis äh, soovib komisjon seda soovitust rakendada. kavatseme avaldada ajakohastatud prioriteetide nimekirja, äh, võttes arvesse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta järgse poliitika raamistiku, mis on seotud inimkaubanduse vastase võitlusega. mis puudutab äh, dialoog tuleb ka dialoogi arendada nende riike, riikidega. eesmärkide saavutamise aspektist äh, võtab komisjon arvesse varasemast äh, õpitut ning vastavaid dokumente. mis puudutab äh, tegevuste optimeerimist, siis parandatakse ka seda olukorda. mis puudutab teist soovitust, siis kohtu soovitus sest tule, soovitusega seoses tuleb arvesse võtta, et poliitiline kontekst on samuti väga keeruline. komisjoni jaoks ning Euroopa Liidu delegatsioonide jaoks on see küsimus olnud alati väga oluline, aga samas mis puudutab teatud meetmete kestlikkust näiteks otseabi ohvritele, see on alati äh, küsitav võtame arvesse ja rakendame kohtu soovitatud operatiivseid meetmeid inimkaubanduse vastases edasises võitluses, eriti just Lõuna- ja Kagu-Aasias asuvates prioriteetsemates riikides. jaa, on see bericht? meie variraportöör on härra Salafranca ja härra Salafranca, teil on kaks minutit kõneaega, palun. Eh, eh, aitäh sooviksin tänada Kontrollikoda esitletud aruande eest. tegemist on muidugi kohutava teemaga, inimkaubandus äh, inimkaubanduses, nagu me oleme kuulmin-, kuulnud, äh, väga suur osa, kaheksakümmend protsenti ohvritest on naised, sundabielud, seksuaalne väärkohtlemine, tegemist on muidugi sellise katkuga, kus Euroopa Liit ei saa ega tohi kõrvalva-, kõrvalvaatajaks jääda. väga hea, et seda probleemi prioritiseeritakse, me räägime ju probleemist, mis mõjutab üle nelja, rohkem kui neljakümmet miljonit inimest. tegemist on sellise kuritegevuse tüübiga, mis on tegelikult isegi laiemalt levinud kui relvakaubandus salakaubandus ning ka Euroopa Liidus endas äh, see katk levib kontrollikoda äh, ütles, et nendes riikides, mida uuriti, ei ole Euroopa Liidu projektid senimaani tõhusad olnud või on olnud tõhusad ainult osaliselt. tegemist on siiski globaalse nähtusega ning Euroopa Liit soovib olla Kagu-Aasia strateegiline partner ning mängida, äh, haarata juhtroll ka äh, maailma tasemel, nagu me oleme näinud läbirääkimistes Tai, Singapuri, Jaapaniga ka nendes kõnelustes on seda prioriteeti arvesse võtnud, kuna see vastab nendele väärtustele, mida me püüame kaitsta. samuti pakkus mulle huvi see, milliseid järeldusi ja soovitusi äh, komisjon äh, omalt poolt on teinud, tegemist on suure probleemiga, mille saab äh, lahendada vaid siis, kui komisjon, välisteenistus ning teevad koostööd ning kasutatakse ära instrumente, mis on selleks välja töötatud. ma arvan, et meil õnnestub seda olukorda parandada. hea meel oli kuulda, et komisjon on valmis võtma arvesse kontrollikoja soovitusi, tagamaks, et me fokusseeriksime strateegilisemalt oma tegevuse ning on valmis ka õppima varem äh, saavutatust, varasematest projektidest, äh, kuid äh, nagu Kontrollikoda ütles, me ei tea, kas tulemused sõltuvad rohkem konteksti muutumisest või Euroopa Liidu meetmetest, igal juhul tuleb neid meetmeid kindlasti edasi ka rakendada koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega, muidugi ka ÜRO-ga, kes on selles üks olulisemaid pooli. komisjon võiks arvesse võtta, nagu nad on öelnud, Kontrollikoja soovitusi ning peaksime vaatama, kuidas me saadaolevate ressursside kaudu saame tagada, et meie panus oleks tõhus. me ei tohi ju unustada, et tegemist eh, on olulise protsendiga eh, inimestest, kes tulevad ka Euroopa Liitu kontrollikoda rääkis, et kolmsada kuni nelisada tuhat inimest tuleb ka Euroopa Liitu sel viisil ning me peame suutma tagada, et meie regionaalsete kokkulepete, kahepoolsete kokkulepete kaudu on võimalik äh, selle probleemiga tõhusalt tegeleda me peame leidma suhtluskanali, mis äh, oleks võimalikult tõhus selle katku vastu võitlemises, tegemist on täiesti häbiväärse probleemiga, millega meie ühiskond peab äh, rinda pistma ning komisjon peab kindlasti töötama tõhusamalt, aitäh! suur tänu, sellega on see punkt ammendatud, aga ma tahaksin äh, sõna anda veel härra Zellerile, kes äh, sai nüüd lõpuks ummikust tulema ja võtab veel sõna kalanduskontrolli osas. jah, härra esimees, ausalt öeldes Berliinist Brüsselisse jõuama lennukiga kiiremini kui lennujaamast siia parlamenti autoga. härra Wojciechowski ja Kontrollikoda, ma olen väga tänulik teile, et te selle kalanduskontrollipoliitika ette võtsite ja ühtsete ähm, reeglite rakendamise äh, vaatluse alla võtsite, aga see tulemus, mille Kontrollikoja meile esitab, on aga kõike muud kui rahuldust pakkuv me näeme, et see, mis, milles üheskoos on kokku lepitud, tagamaks äh, kestlik äh, kalapüük, tagamaks see, et kalavarud oleksid äh, tagatud ka järgmistele põlvkondadele, on ainult väga piiratult liikmesriikide poolt rakendamist leidnud. ja tõesti, kalanduskomisjoni äh, kolleegid, äh, nendelt ma olen kuulnud, kui halvasti tegelikult on praegu käimas meie kalurite käsi ja tegelikult me oleme ise selles süüdi. kui me ise reegleid seame jätkusuutliku kalapüügi tagamiseks, siis me peame neid reegleid ise ka rakendama, aga trikitatakse selle asjaga, teinekord isegi on tegemist pettustega, aga igal juhul tehakse tööd kehvasti ja, ja laisad vead tulevad sisse, laiskusest põhjustatud vead tulevad sisse. ja Kontrollikoja raport, eriaruanne on minu meelest väga hea põhjus veel kord sellest asjast rääkida. ma tahaksin hea meelega töödokumendi esitada ja mul oleks väga hea meel, kui me kontrollikojas, vabandust, Euroopa Eh, kon-, eelarve kontrolli komisjonis sellest asjast veel kord rääkisime, räägiksime räägiksime ka eh, kolmandate riikidega sõlmitavatest partnerluslepingutest, eh, ka siin on väga suuri puudujääke, millele Kontrollikoda on viidanud oma teistes eriaruannetes ja ma arvan, et sellest tuleks kindlasti ka rääkida. suur tänu, et veel sõna sain. esimees, suur tänu, jah meil on siin uus äh, formaat sisse viidud, äh, nimelt äh, siis, et viis minutit saab sõna kontrollikoda ja siis raportöör paariks minutiks sõna ja tõesti sellest, see süsteem on küll tempokas, aga jätab teatud vajaduse asjadest rääkida teinekord edasi natukene rahulikumalt, aga nüüd siis juba edasi. kontrollikoja eriaruanne kümme nimelt Euroopa Liidu noorte põllumajandustootjate toetus äh, ja tuleb ähm, vaadata, kas on tõesti see meie põllumajandustootjate toetamise poliitika põlvkonnavahetust toetanud põllumajandussektoris, ilma et ma oleksin seda eriaruannet näinud, arvan ma, et see ei ole nii. ei ole toetanud põlvkonnavahetust, enamus talunikest on täna üle kuuekümne viie aastased ja see tähendab seda, et kuskil meie süsteemis on viga. härra Wojciechowski Kontrollikojast on vastutav Kontrollikoja liige ja palun, teil on sõna Thank you, madam uh, president uh,. suur tänu, proua esimees. soovin teile esitleda Kontrollikoja eh, eriaruannet, mille pealkiri on seotud sellega, et ähm, noorte põllumajandustootjate võimalused peaksid olema paremad. kas ma saan kasutada slaidishow'd, küsib kõneleja, jah. ma soovitan teil neid andmeid uurida, mille me oma aruandes oleme välja toonud, sest need andmed on väga huvitavad ja need peaksid meile muret tekitama. me näeme, et põllumajandustootjate hulk võrreldes eelmise kümnendiga aastatel kaks tuhat viis kuni kaks tuhat neliteist vähenes neljateist koma viielt miljonilt kümne koma seitsme miljonini. ehk siis Euroopa Liit kaotas peaaegu neli miljonit põllumajandustootjat kümne aastaga ja see tähendab, et iga aastaga kaotame nelisada tuhat põllumajandustootjat, üle kolmekümne tuhande kuus, ehk siis üle tuhande päevas. ja sama käib ka noorte põllumajandustootjate kohta ka nende hulk vähenes kolme koma kolmelt miljonilt aastal kaks tuhat viis kahe koma kolme miljonini aastal kaks tuhat kolmteist. sellelt jooniselt võime näha, et põllumajandustootjate arvu vähenemine ja ka noorte põllumajandustootjate käes oleva maa hulk vähenes viiekümne kaheksalt miljonilt hektarilt viiekümne kahele miljonile hektarile. ehk siis vähenes nii nende hulk kui ka see maa-ala, mil nad tegutsesid. arvan, et teile võiks huvitav olla midagi, mis sellest tabelist küll välja ei tule, aga tahan teile öelda, et on ainult kaks liikmesriiki Euroopa Liidus, milles kõige nooremate ehk alla kolmekümne viie aastaste põllumajandustootjate osakaal on üle kümne protsendi. Need liikmesriigid on Austria ja Poola. ning teisalt on ainult kolm liikmesriiki, milles kõige vanemate ehk üle kümne, üle kuuekümne viie aastaste põllumajandustootjate osakaal on alla kümne protsendi. ainult kolm sellist liikmesriiki on olemas, Saksamaa, Austria ja Poola, aga näiteks Portugalis on üle kuuekümne viie aastaste põllumajandustootjate osakaal üle viiekümne protsendi. Euroopa Liidus kulutame me peaaegu kümme miljardit eurot äh, aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend noortele põllumajandustootjatele ja tegelikult ei ole võimalik näha nende kulutuste positiivseid mõjusid jah, osa liikmesriike on sellised, kus põlvkonnad on vahetumas, aga üldiselt seda tendentsi Euroopa Liidus ei ole. meie peamised järeldused aruandes. peamine järeldus seisneb selles, et on vähe tõendeid selle kohta, et Euroopa Liidu poolne toetus on aidanud põlvkondade vahetamisele kaasa ja me pakume välja, et hindamissüsteemi, seiresüsteemi peaks parendama selleks, et asjakohaseid andmeid koguda, et siis saaks hinnata poliitikate tulemusi noorte põllumajandustootjate vajadusi ei analüüsitud piisavalt ja tagajärjena võib öelda, et abi ähm, summad ja muud küsimused vastavad ainult osaliselt noorte põllumajandustootjate vajadustele. me soovitame sekkumisloogikat parendada, äh, sellepärast et meil peaksid olema nutikamad eesmärgid. soovin ka öelda, et ehkki pole probleemi liikmesriikidega või piirkondadega või konkreetsete põllumajandustootjatega, me ei tuvastanud, et kedagi näiteks väärkoheldakse, aga küsimus on siin sekkumisloogikas, mis on vale meie tulemuste kohaselt. võib-olla seisneb probleem selles, et me proovime erinevatele haigustele pakkuda sama ravi, kui nii võib öelda, sest ähm, see vanuseline struktuur Euroopa Liidu põllumajanduses on liikmesriigiti väga erinev. nagu öeldud, mõnes liikmesriigis on üle kuuekümne viie aastaste osakaal alla kümne protsendi põllumajandustootjate seas, aga teiste puhul isegi üle viiekümne protsendi võib see olla. ehk siis tulevikus ÜPP peab olema paremini suunatud nende konkreetsete probleemide vastu, millega konkreetsed liikmesriigid silmitsi seisavad. tänan teid võimaluse eest teha teile ettekanne selle aruande kohta, mis loodetavasti osutub edasiste arutelude kontekstis kasulikuks, aitäh! suur tänu, tõesti eh, traagiline see, millest te räägite. härra Liis Hoffmann, palun, saab sõna järgmisena komisjoni nimel põllumajanduse peadirektorist. suur tänu, austatud eh, komisjoni liikmed, meie komisjon tervitab seda eriaruannet ja on nõus Kontrollikoja arvamusega, et eh, noorte põllumajandustootjate toetus peab olema tõhus, kui me tahame, et põlvkonnavahetus toimuks ja me oleme selle uue uuel eelarveperioodil sellele väga palju tähelepanu pööranud, me oleme teises sambas meetmeid parandanud ja oleme toonud sisse otsetoetuste all uued toetusmeetmed. ma viitaksin aga kontrollikoja eriarvamuse mõnedele aspektidele, kõigepealt see, mis puudutab auditi ulatust põhimõtteliselt on meil kaks täiesti eraldiseisvat toetussüsteemi. kõigepealt esi, esimese samba toetussüsteem, siin on eesmärgiks äh, esialgsete äh, aastate jooksul, siis kui põllumajandustootja alles alustab, teda rahaliselt toetada rahaliste raskuste ületamiseks. Need on siis sellised toetused, mis makstakse otsetoetustena äh, juurde veel otsetoetustele, mille noored talunikud saavad niikuinii, see on kohustuslik element, äh, mida peavad rakendama kõik liikmesriigid. ja meie meelest see, et Kontrollikoda arvestab oma eriaruande analüüsis ainult selle lisamaksega, mis antakse noortalunikele, ähm, mille summa kokku on kaks koma kuus miljardit, sellel äh, vaadeldud perioodil, eelarveperioodil, vabandust, on äh, tegelikult ei väljenda ja ei peegelda seda, kui palju me toetame noortalunikke. praegu eelarveperioodil kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani me toetame noortalunikke viieteistkümne miljardi euroga. meil on me teame seda, et noortel talunikel tekivad tihti rahalised raskused, kui nad tootmise üle võtavad, eriti alguses. ja nüüd see teise samba toetuste süsteem on natukene erinev. põhimõtteliselt eesmärk sama, põllumajandustootjate põlvkonnavahetuse toetamine sama eesmärk on esimeses sambas, aga see toetus on spetsiifilisem. ja see hõlm-, hõlmab endas tervet rida meetmeid, mille vahel võivad siis liikmesriigid valida. Nad võivad oma paketi kokku panna, ise otsustada, millist toetust nad noortele talunikele anda tahavad, vastavalt vajadustele. vajaduste hindamise viivad läbi liikmesriigid Euroopa tasandil oleks minu meelest väga raske välja tuua kõigile sobiv äh, lahendus, et kuidas peaks liikmesriikides noortalunike probleemid lahendama, sest et olukord on liikmesriigiti ikkagi erinev. nii nagu Kontrollikoda ka ütles tegemist on siis maaelu arengu eelarvemeetmetega ja sellele on need meetmed ka suunatud nimelt me oleme välja toonud siis miinimumnõuded äh, kasu saavatele noortalunikele, siis on ka selleks osalemiseks vaja teatud haridusnõuete täitmised, siis on äri, ettevõtlustoetused ette nähtud siin, siis on ette nähtud kriteeriumid talunike väljavalimiseks äh, ja liikmesriigid on paika pannud ka palumajandus tootmises miinimumsuuruse äh, pindalalt, äh, kellele siis toetust äh, antakse ja see on siis see struktuurne osa meie toetussüsteemist. teise samba toetuste paketi maht on äh, kuus koma seitse miljardit eurot eelarveperioodil ja sada seitsekümmend seitse tuhat noort talunikku leiab siis toetamist liikmesriikides kokku meie vaatevinklist, vaatevinklist on need toetused äh, oma iseloomult juba kohustuslikult nii esimeses kui ka teises sambas, kuid selle kõigega kaasneb veel üks probleem ja seda tuleb samuti mõista. asi ei ole mitte problemaatiline ainult noortalunikega, vaid ka vanade äh, eakamate talunikega, kes ei äh, anna lihtsalt tootmist üle. on äh, väga palju äh, neid äh, vanemaid äh, põllumehi, kes erinevatel põhjustel jätkavad põllupidamist äh,, sest et muidu nad ei tuleks ots otsaga kokku ja, ja probleem on teinekord äh, meil äh, töökohtadega maapiirkondades, jah aspekte on palju, millele me peaksime lisatähelepanu pöörama, me oleme Kontrollikojaga nõus. kõigepealt tuleb üle vaadata need meetmed enne eel, järgmist eelarveperioodi, mida saaks teha paremini, mida tuleks teha võib-olla teisiti. ja loomulikult äh, võtame me need soovitused arvesse ja, ja võtame endale kohustuse, et me ka nendele reageerime. ametlikku kohustust järgmise eelarveperioodi osas me siin täna võtta ei saa aga meie, Euroopa Komisjon, ei saa äh, asendada liikmesriike toetusmeetmete kujundamisel ja nende konkreetsete vajaduste väljaselgitamisel. loomulikult äh, me liigume selles suunas, et need meetmed oleksid paremini suunatud, see on iseenesestmõistetav indikaatorid ja paremad öö, ähm, hindamissüsteemid, kõik selle võtame vaatluse alla, kuid see on osa laiemast äh, po-, poliitikast, äh, kuid see peab olema proportsionaalne ja, ja see inve-, ähm, investeering peab ka midagi tagasi tooma, aitäh. asi oli selles, et iga eriaruande jaoks on meil kümme minutit ette nähtud, aga kümnest minutist saame kinni pidada ainult siis, kui kõik peavad kinni kõneajast ja seni pole mitte keegi kõneajast kinni pidanud, proua Kadenbach kas ma võin siis ka nüüd äh, rikkuda kõneaja reeglit? ei, siiski ma vabandan, ütleb proua esimees äh,, proua Jakobson pidas kinni kõneajast. proua Kadenbach, suur tänu äh, Kontrollikojale ja meie ekskolleegile härra Wojciechowskile. ja tõesti, väga teravalt tuleb välja, et Euroopa vahendid ei too soovitud tulemusi. meil on tõesti selline pro-, olukord täna, et ei tule peale piisavalt äh, noori põllumajandustootjad, me, kes võtaksid siis üle meie maapiirkondades äh, tootmise. ja kui me seda eriaruannet siis täpselt loeme, näeme me, et äh, on väga palju erinevaid positsiooni, positsioone selles osas äh, Äh, põllumajanduspeadirektoraadi äh, esindaja sõnavõtt seda näitas, et lähenemised on erinevad. me ei pea mitte ainult tagama elurikkust, äh, vaid ka mitmekesisust põllumajandustootja, tootjate vahel ja tootmis öö, ärimudelite vahel meie ei taha muidugi seda, et loobutaks põllumajandusest, me peame tagama toiduainete tarnekindluse Euroopas, aga see on võimalik ainult siis, kui meil toimib põllumajandussektor, kes neid toitaineid toodab. ja see tähendab seda, et sellest teemast tuleb tõesti väga intensiivselt rääkida põllumajanduse peadirektoraadi esindaja ütles seda, et loomulikult on ähm, tegemist faktorite koosmõjuga. kõigepealt sotsiaalne turvavõrk mängib siin rolli, siis maapiirkondade struktuur kui selline on problemaatiline, ma arvan, et äh, siin peame me arvestama kõige sellega ka regionaalpoliitika alt, tegemist peab olema siiski sellise äh, elu, äh, tuleb tagada selline elustandard äh, ja, ja ka elukoht, et inimesed otsustaks, noored inimesed üldse koliksid maale tagasi või, või maale, et nad läheksid mägistesse piirkondadesse või põllumajandustootmispiirkondadesse üldse. põllumajanduspoliitika Eh, toetussüsteemid tuleb täiesti eh, uuesti vaatluse alla võtta, me ei saa pidevalt toetada kvantiteeti, vaid kvaliteeti ja mitmekesistamisele tähelepanu pöörama. see kõik eeldab meilt seda, et eh, me ei saa jääda rahule ainult selliste lühikeste mm, ülevaadetega, nii nagu need tänased siin, vaid need eriaruanded tuleb siiski võtta äh, täpsema läbivaatamis, täpsemale läbivaatamisele, arutelule ja ma arvan, et äh, need, et õppida midagi nendest eriaruannetest. teatud paindlikkus jah, eriti teises sambas on oluline, aga me peame ka tõestama seda, ja konkreetsete näidete põhjal, et äh, meie raha kulutamine ka mingisuguseid tulemusi toob, sest et me oleme näinud, et liikmesriikide poolne suhtumine on olnud väga erinev, tulemused seega ka erinevad ja, ja me ei tea, kes on kõige paremini saanud hakkama, seda oleks meil kindlasti vaja teada ja need on need mõtted, millele tuleb mõtelda tulevikus. ma teen ettepaneku et fraktsioonid tõstataksid selle teema uuesti päevakorda, ma tahaks, et meil oleksid ka kuulamiste äh, ettepanekute all selliseid teemasid. asi ei ole selles, et Euroopa Liidu vahendid äh, ei äh, saavuta mitte ainult oodatud, vaid isegi takistavad oodatu saavutamist ja me tõesti Äh, praegu jääb selline mulje, et me ei suudagi neid probleeme lahendada. selgitan kolleegidele, et koordinaatorid otsustasid, et äh, selliste eriaruannete puhul saavad sõna ainult äh, raportöörid ja selle juurde me jääme ka. päevakorrapunkt number kolmteist järgmisena. meie seisukohavõtt MFF-i osas, härra Sarvamaa on meie arvamuse koostaja ja härra Sarvamaa sõnaga kohe saab koordinaatorid otsustasid, et raportöör saab ainsana sõna eriaruannete tutvustamisel ja sellepärast liigume edasi päevakorrapunktiga ja päevakorrapunkt järgmine on number kolmteist, MFF. meie raportöör, arvamuse koostaja on härra Sarvamaa. Thank you, madam chair um.... suur tänu, proua esimees. Lähen kohe asja juurde nagu me kõik teame, siis komisjon peaks aasta kaks tuhat kakskümmend järgneva ettepaneku MFF-i kohta, äh, ta peaks selle välja tulema kas kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juunis või hiljemalt septembris. seega eelarvekomisjon on valmistamas ette algatusraportit selleks, et parlament saaks esitada enda seisukohad MFF-i tuleviku kohta ja mõjutada komisjoni ettepanekut. vähemalt me loodame, et äh, see on võimalik ja et me teeme seda aegsasti. komisjonilt olen kuulnud, et nende äh, menetlused juba käivad ja nad äh, on süvitsi ettevalmistusi tegemas. meie komisjon on üks nendest, kes panustab sellesse arvamusega. minu lähtekohaks selle arvamuse puhul on see, et me mõjutaksime võimalikult palju eelarve küsimusi. minu meelest pole ühtegi põhjust, miks me peaks ennast tagasi hoidma. sellepärast, et kuna äh, härra Albrecht ja proua Toma, kes on eelarvekomisjonis raportöörid on selgelt öelnud, et nende oma algatus kaasneb, koosneb kahest osast. esimene osa puudutab eelarveküsimusi ja teine osa puudutab poliitikavaldkondi, lähtuvalt eh, eri komisjonide seisukohtadest. ma olen sellest eh, juba süvitsi rääkinud ja ma arvan, et ehm, tulenevalt aruteludest eelarvekomisjoniga on meil võimalik valmistada ette väga põhjalik ja laialdane arvamus. seega on mul juba mõned esialgsed seisukohad, mille tahaksin välja käia ja loodetavasti paljud teist soovivad kommenteerida seda teemat juba nii varases faasis, sest ajakava on selline. ma olen proovinud tähtaegu nii palju edasi lükata kui võimalik. nüüd eelarvekomisjon saab detsembriks oma teksti valmis ja nende ajakava kohaselt arutavad nad oma algatusraportit jaanuarikuus ja siis hääletavad oma komisjonis veebruarikuus eesmärgiga et kõik oleks valmis märtsi täiskoguks. seega ma tahan seda tähtaega nii palju edasi lükata kui võimalik. praegusel hetkel kaalume seda kas üheteistkümnendaks või kaheteistkümnendaks oktoobriks raportina. ehk siis arvamuse projekt peaks hiljemalt välja tulema septembrikuu viimasel nädalal, mis annab meile praegu hea võimaluse sellele teemale mõelda oma suvevaheaja käigus. ja tõesti, ma väga palju kõneaega ei taha kasutada, aga siiski käiksin läbi mõned mõtted, mis mul praeguseks tulnud on. ning loomulikult kõik on aruteluks avatud kui vaadata ta ähm, neid teemasid, siis peaks äh, arv, avaldama arvamust mitte ainult eelarve kontrolli küsimustes, vaid ka teistes küsimustes, aga kui rääkida eelarve kontrollist, siis muidugi Euroopa Liidu kulutuste analüüs on üks esimestest asjadest, mida komisjon kindlasti peaks korralikult tegema, selleks et oleks võimalik järgmiseks eh, MFF-iks korrektselt planeerida. ehk siis arvan, et peaksime kutsuma üles eh, see komisjoni tegema väga põhjalikku analüüsi selle kohta, kuidas täpselt vahendeid Euroopa Liidu eelarves kasutatakse ja kas need ka peegeldavad strateegilisi prioriteete sellega on seotud eelarveline küsimus, mis puudutab eh, tsükleid parlamendilt on juba resolutsioon, mille eesmärk on seitsmelt aastalt minna üle viiele aastale ja arvan, et tegemist on hea lähtekohaga paremaks planeerimiseks. komisjoni äh, analüüsi tulemused kui uut MFF-i ettepanekut koostatakse, tuleks, seda analüüsi tuleks korrektselt kasutada ja kui me peaksime ka nõudma, et komisjon selles kontekstis ka tagaks, et haldusmehhanismid ja kontrollmehhanismid on usaldusväärsed, seda igal tasandil. ning igas eelarve raamistiku faasis. ning muidugi tuleb arvesse võtta ja pöörata tähelepanu sellele, äh, kas on mingisuguseid rikkumisi ja kuidas saaks neid ära hoida tõhusalt riskil põhinev hindamine loomulikult on ka osa nendest küsimustest, millele me peaksime rohkem mõtlema. vähemalt minu arvates äh, peaks mõtlema sellele, kuidas kontrollivahendeid saaks ja ressursse saaks kasutada nii tõhusalt kui võimalik, et kontroll oleks nii tõhus kui võimalik. kui liikuda edasi siis eesmärgid ja prioriteedid, ehm, neid tuleks hoolikalt analüüsida. paindlikkus, eelarve peab kohanema ootamatute muudatustega faktilistes asjaoludes ning arvan, et ka kontrollikomisjonile on oluline, et Äh, ja meie seisukohast on oluline, et MFF-i planeerimisel, kui me aastate pärast vaatame tagasi, et mida tehti, siis see oleks korras. arvan, et peaksime nõudma ka täiendavat lihtsustamist ja väiksemat bürokraatlikku koormust liialdased ülekanded iga aasta, ka see teema võiks olla meie arvamuses näiteks. samuti meie arvamuses võiks olla ka ähm, tulemustel põhineva eelarve ja paremate eesmärkide, konkreetsete tulemuste kohta midagi aga muidugi definitsioonidesse me ei pea laskuma, sest see pole meie töö. aga miks ka mitte kasutada võimalust ja pakkuda välja arvamusi selle kohta, kuidas üldse, eriti pärast Brexitit, meil eelarves üldse raha on. kuidas saada üle sellest lõhest, mis tekib seoses Brexitiga. ka see on üks teema, mille ma tahaksin äh, siia kaasata. mul on mõned esialgsed mõtted, aga võib-olla praegu on natuke vara veel selle teema juurde minna, kui teil just ei ole arvamusi? arvan, et arvamuste vahetamiseks sellest peaks praegu piisama, sest teemasid on päris palju ja arvan, et lõppastmes, enne kui selle projektiga välja tulen, seisneb probleem pigem selles, et kuidas täpselt määratleda selle ulatust, et meil oleks kompaktne raport, mis ei oleks liiga laialivalguv või mis ei puudutaks liiga paljusid teemasid. ehk siis, proua esimees, nii palju siis minu poolt, aitäh! Eesti kabiinis on tehniline probleem hetkel. From... aitäh! Äh, nagu härra Sarvemaa seda projekti tutvustas, siis äh, olen sellega kõik nõus, minul on omalt poolt samuti märkusi selle kohta, kuidas me saame jätkata järgmise MFF-iga. mis puudutab järgmist MFF-i, teeksin ettepaneku, et me vaataksime laiemat pilti Euroopa tasandil meil on iga-aastane eelarve, igal aastal seda valmistatakse ette ning meil on MFF, mis valmistatakse ette viieks kuni seitsmeks aastaks. eeldame, et alates järgmisest MFF-ist äh, pannakse MFF-i perioodiks paika viis aastat, siis meil on äh, iga-aastane eelarve ning viieaastane eelarveperiood. aga suuremas pildis on midagi puudu, kus on pikaajaline visioon. eeldatavasti võiks selle pikaajalise visiooni pikkus olla kümme kuni viisteist aastat MFF on keskpika perspektiivi äh, kavand, tegelikult meil on vaja ka pikaajalisi perspektiive selleks, et olla oma töös tõhusad, selleks, et saada ka Euroopa lisandväärtust äh, rahaliste vahendite jagamisele, on meil vaja eesmärke, mis oleksid strateegilised ning võtaksid armesse vähemalt kümneaastast perioodi, samuti tuleb paika panna mingisugused äh, vaheeesmärgid, mida tuleb vahepeal saavutada praegu kestab MFF kahe tuhande kahekümnenda aastani, meil peaks järgmine strateegia olema vähemalt kahe tuhande kolmekümnenda aastani, mis hõlma, hõlmaks ka keskpikka ja lühikest perspektiivi. mis puudutab väljamakseid, siis kindlasti mäletate tegemata jäänud makset eh, kõrghaeg oli aastal kaks tuhat neliteist, see häbiväärne olukord on meile andnud võimaluse eh, võtta neid õppetunde arvesse edaspidiseks eelarvehalduseks see annab meile võimaluse arutada neid küsimusi õiges foorumis, analüüsida erinevaid muudatusi, mida MFF-is oleks vaja teha. praeguse süsteemi alusel järjestikused MFF-is tööta-, MFF-id töötatakse välja iga seitsme aasta tagant, eeldatavasti tulevikus iga viie aasta tagant. probleemiks on see, et need äh, lõpevad üsna järsult äh, ning järgmise MFF-i käimelükkamine on aeglane protsess. selleks, et äh, saada parimaid tulemusi, võiksime mingisuguse liikuva süsteemi kaaluda, mis oleks sarnane eelmisele mitmeaastasele finantsraamistikule ja võtaks arvesse ka sealseid eesmärke, see võiks aidata vältida seesuguseid tegemata jäänud maksete Ähm, probleeme tulevikus. suur tänu, järgmisena on proua Jale Sender nimekirjas. ei, siiski härra Liberatski. First of all let me congratulate Petri Sarvam. suur tänu, esmalt soovin tänada Petri Sarvamaad äh, väga hea ning tasakaalus esitluse eest, olukorra analüüs oli väga hea mitmeid küsimusi pole aga siiski veel tõstatatud, Petri muidugi lahkelt viitas sellele, et kõige, äh, mis on kõige olulisemad probleemid omalt poolt, juhiksin tähelepanu järgmisele. me peaksime olema suunatud just sellele, kui tõhusalt Euroopa Liidu ressursse kulutatakse peaksime keskenduma eelarvekavad eh, just sinna, kus on võimalik eh, kõige suurem Euroopa lisandväärtus, mis ole, oleksid vastavuses ka Roomas äsja vastu võetud eh, strateegiale. seal me ju arutasime pikalt kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi tulevikku. muidugi tuleb siin tugevasti mängu ka Brexiti küsimus äh,, pärast Brexitit on äh, Euroopa Liidu keskmine skp ähm, madalam kui praegu inimese kohta ning see mõjutab äh, oluliselt ka ühtekuuluvuspoliitika tulevikku ning me peaksime vaatama, mil määral see muudab seda, kuidas äh, uue MFF-i raames, ükskõik kas see on siis viis või seitse aastat, ressursid jagunevad. viis või seitse, see ei ole minu jaoks nii oluline, oluline on see, et saavutatakse eesmärgid. ning samuti ei ole veel täpne, mis saab euroalast, kas me peaksime ka sel teemal sõna võtma? mis puudutab teisi küsimusi, nagu Petri ütles, peaks natukene ootama, peaksime kõigepealt arutama üldiselt seda küsimust, ootama ära äh, milline on äh, raport ning äh, vaatama siis, muidugi meie rolliks äh, on ka see, et me saame omalt poolt panustada järgmise MFF-i tagamaks, et see on parem kui praegune. veamäärade küsimuses on samuti kõik ju enam-vähem selge, toetan selles küsimuses raportööri Äh, suur tänu, proua esimees ning vabandage mind, mul on järgmine kohtumine, pean lahkuma. no kena, et vähemalt praegu kohal olite. proua Jala Sender nüüd aga, palun. jah, aitäh. ka mina soovin tänada härra Sarvamaad seoses selle esimese arvamuste vahetusega arvan, et see võib viia konkreetsemate soovitusteni. tuletan teile meelde, et Kontrollikoda, eelkõige härra Iidala, ütles meile kunagi, et üks vigadest, mille minevikus äh, tegime, oli see, et projektidele ja programmidele ei antud piisavalt suurt osa eelarvest ehkki tegelikult need projektid ja programmid olid kavas ja tegemist oli veaga. me oleme alati arvanud, et kontkomisjon peaks olema seotud omavahendite planeerimisega selleks, et tagada tasakaal eesmärkide ja ambitsioonide vahel, mis Euroopa Liidu tasandil lahti sõnastatakse seda peaks tegema nõukogu toetusega ja siis peavad olema ka asjakohased vahendid selle kõige jaoks, sest need vahendid on vähenemas, see on esimene probleem, ehm, millega tuleb tegeleda. ehk siis, kuidas saada üle Brexiti lõhest. ning see peab tulema kas parematest või rohkematest omavahenditest, selle asemel, et kõike hakata kärpima ühtlaselt. MFF see, siin on, siin me räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsest MFF-ist, ilmselt on see kas siis kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend kuus, aga me siin keskendume lihtsalt post kaks tuhat kakskümnele. kõik ütlevad, et tegemist on eelarvega, mis tuleb väiksem, mis tähendab, et meie lähenemine, härra Ali kindlasti ka käsitleb seda, lähenemine on tegelikult veel ebaselge. ja arvan, et see probleem tuleb lahendada. sest kui me ei näe ette piisavat eelarvet, siis me ei saa oma ambitsiooni rahastada kaitse, investeeringute, ühtekuuluvuse valdkonnas, mis pakub paljudele liikmesriikidele kasu. ÜPP näiteks, mida proovime muuta, mitte ainult Euroopa põllumajandust, aga me tahame näha ka muudatusi mujal. seda kõike peab analüüsima, ehk siis härra Sarvamaa, palun, et võtaksite neid seisukohti arvesse, ka EFSi puhul on nõukogu ütlemas, et kaitse on midagi sellist, mida tuleks osaliselt ka EFSist rahastada ja leian, et peaksime selles suhtes siin lahti hoidma. peame kaaluma ka teisi variante, näiteks eelarvevahendite segamine, eriti pärast Brexitit, sest eelarve tuleb väiksem, ehk siis me peame tagama, et Euroopa Liidu eelarve oleks päriselt ka Euroopa eelarve. olgu see siis, kuidas seda teha, kas tagatistega, blendinguga, ähm, midagi sellist, mida me suudame kontrollida siin on ka palju kahtlusi, mina, ei ole tõstatanud ainult mina, vaid ka kolleegid. samuti muud teemad, näiteks ÜRO küsimus, Türgi lepe. Vendremos menos, señora presidenta, se va a quedar usted sola si no nos deja hablar. ja, danke schön für die Europä-. suur tänu, Euroopa Komisjoni nimel annaksin sõna kolleeg Faberile. ja thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees. <laughs> Yes, my name is. Schmidt on mu nimi tegelikult, ütleb kõneleja. Thank you, madam chair um.... aitäh, proua esimees. tänan raportööri selle eest, et ähm, kirjeldasite selle raporti põhielemente ja siit tegelikult tuleb välja ka meie mõte, Äh, käik, mis meie analüüsidokumendis kirjas on Euroopa Liidu rahastuse teemal. tõepoolest, me alustame ju lähtuvalt Brexiti kontekstist. tegemist on ühe suure väljakutsega, millega me järgmise MFF-i puhul silmitsi seisame, kuidas sellest äh, lõhest üle saada osaliselt saab seda teha oma vahenditega, osaliselt prioriteete muutes ja loomulikult ka sellepärast lükkame edasi oma ettepaneku, me tahame teada, mida täpselt Ühendkuningriik panustab, võttes arvesse varem võetud kohustusi, sest ka sellest saab oluline tegur järgmise MFF-i suuruse määramisel. võib-olla nägite analüüsidokumendis, et läbiv mõte mõte meie analüüsis on Euroopa lisaväärtus. me vaatame seda nagu valgusfoori, et kui mingil poliitikal ei ole väärtust, siis see ei peaks saama üldse rahastust, kui sellel on keskmine või kõrgem lisaväärtus, siis peaks kuidagi pakkuma kaasrahastust Euroopa Liidu eelarvest ja kui see on rohelise tulega lisaväärtuse mõttes, siis peaks seda täielikult rahastama Euroopa Liidu eelarvest, see peaks olema lähtekoht järgmise MFF-i puhul. lisaks me analüüsime ka sisemiselt oma kulutusi, vaatame kõiki programme, äh, kontrollikoja aruandeid ja siis see kõik peaks jõudma mõjuhinnangutesse, sektoripõhistesse ettepanekutesse ja lõpuks siis ka järgmise MFF-i ettepanekusse. samuti üks oluline element on see, et eelarve tagatisi, teisi vahendeid saaks kasutada paindlikumalt. me e, peaksime vältima seda, et juba ette määratakse, liiga kaua ette määratakse teatud äh, liikmesriikidele teatud summasid, pigem on vaja teatud reserve programmide jaoks, et olla paindlikum ja nüüd pikkuse küsimus, kas viis aastat, seitse aastat, aga saab ka teha viis pluss viis aastat, millel oleks tõsine vahehindamine selleks, et MFF äh, viia kooskõla poliitilise tsükliga, aitäh mis kava teil on põllumajanduspoliitika osas, me just kuulsime siin Kontrollikoja eriaruande alusel, et meil on siin tõsine probleem sellega, et meie talunikud vananevad ja kas on äh, mingisuguseid mõtteid teil ka olnud selle kohta? Well, uh, of course muidugi me oleme alles alustanud äh, üksikasjade analüüsimist järgneva MFF-i puhul. muidugi me paneme paika ka teatavad reformiprojektid ÜPP-ga seoses, eriti mis puudutab pensioniskeeme, tegelikult pensioniskeemidest ma polegi nii palju kuulnud praeguseks, aga tõepoolest, see on küsimus, millega me peaksime tegelema ja mida tuleks arvesse võtta. härra Tarand palus veel sõna ja proua Eala Sender veel korra. Just very, very briefly, madam president. Just jah, teen lühidalt, äh, proua esimees, suur tänu äh, kolleegile Sarvemaale, et ta andis meile suvepuhkuse jaoks samuti tööd, äh, augustis saadan sulle e-kirja sel teemal nelja põhimõttega ja kindlasti ei tohiks me jääda tagasihoidlikuks, me peaksime lisama siia igasugused vahearuanded, hindamised ning hindama ka komisjoni tööd, aitäh. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. proua Ayala Sender. Sí, yo querría preguntarle, por favor, al representante de la Comisión eh, también. jah, soovisin komisjoni esindajalt midagi küsida. nimelt, mis puudutab äh, kaitsekoostööalaseid ettepanekuid. kui me kaalusime, kas kaitsekoostööst äh, tuleneb mingisugune kasu, siis me pidasime rohkem silmas äh, seda, et mastaabisääst võiks olla äh, parem sellest, kui mida saab äh, riigi tasandil ära teha, võib-olla tuleks see tuua Euroopa tasandile, selle asemel, et äh, tugineda eelarve, Euroopa Liidu eelarvele, mis on üha suurema pinge all. võib-olla saaksime kohustada kuidagi liikmesriike tagamaks, et osa nende siseriiklikest kulutustest saaks äh, kaasata ühisesse fondi selleks, et äh, kaitsekoostööd rahastada, selle asemel, et võtta see raha Euroopa Liidu eelarvest? Äh, raha ei saa, kui pädevust ei ole. kuidas me kaitsepoliitikat rahastame, kui meil ei ole selles osas mingit pädevust? tahate midagi öelda selle kohta? Uh, yes, thank you, Madam Chair. I would agree. I mean jah, suur tänu. täielikult olen sellega nõus. me peame vaatama, millised pädevused aluslepingutest äh, tulenevad. praegu ei saa rääkida ühisest Euroopa Liidu kaitsepoliitikast, kuid äh, kui me räägime näiteks äh, kaitsealasest teadustööst või prototüübide väljatöötamisest, siis tõepoolest Äh, ka see võiks saada rahastuse mingil hetkel Euroopa Liidu eelarvest. ning äh, võib-olla selle arvelt saaksid äh, riigid ka kokku hoida, kui me oma eelarvest, kui me teeme seda Euroopa Liidu tasandil, oleks ju tõhusam kasutada neid võimalusi. kui Euroopa Liidu liikmesriigid prototüübid ühiselt välja töötavad, siis kindlasti annaks leida, annaks see võimaluse kokkuhoiukohtadeks nende eelarvetes? no um. no selge, äh, see, aga sellegipoolest ei saa ju ikkagi olla nii, et äh, tegelikult ju valitakse asjad välja mingisuguse poliitilise plaani kohaselt ilma sellise pädevuseta, ilma kaasrääkimisõiguseta ei ole mingit mõtet Euroopa Liidus seda raha anda, aitäh. mida mm. sa arvama? And... My sincere thanks to... aitäh, proua esimees. tänan südamest kõiki kolleege ning komisjoni esindajad nende panuse eest. veel lühidalt mõned märkused. vastusena ka võib-olla variraportöörile ja härra Alile mis puudutab liikuvat eelarveprogrammi, siis äh, jah, ka see on äh, ühes lõikes projektina sisse toodud olen täiesti nõus, eelarvetsükkel peab olema paigas, nagu ma ütlesin, härra Liberatski äh, lahkus küll ruumist, kuid olen ka temaga täiesti päri. sellega seoses, mida ta rääkis tõhususest ning et see peaks olema vastavuses meie prioriteetidega. seda tuleb kindlasti arvesse võtta ühtekuuluvuspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika, kindlasti tuleb need samuti põhjalikult äh, läbi vaadata, kuidas neid oleks võimalik paremini toimima panna. ühtekuuluvuspoliitika vallas on mul ka mõned mõtted, võiksin ehk lisada, et tasuks kindlasti uurida võimalust muuta nende kulutuste struktuuri meie ühtekuuluvuspoliitikas nii, et saaks arvesse võtta ka üldisi eh, Euroopa Liidu poliitika eesmärke, et neid oleks võimalik saavutada, viskan, tuleks küsida ka, kas ühtekuuluvuspoliitika alas saaks eh, konkurentsi edendades eh, ning äh, tööstust moderniseerides, poliitikaid moderniseerides paremini tulemusi saavutada, midagi tuleb kindlasti teha kahe tuhande kahekümnenda aasta järgses mitmeaastases finantsraamistikus, aga äh, tänan ka proua Ajala Senderit äh, tema panuse eest. kui õigesti aru sain teist, siis jah, olen täiesti nõus me ei tohiks äh, juba ette alla anda, eeldades, et eelarve jääb väiksemaks, me peame võitlema oma eelarve nimel. sest ma lihtsalt ei näe, kuidas muud moodi võimalik oleks, täiesti rumal on ju rääkida kõigist nendest suurtest väljakutsetest, mis meil ees on, piirid, ränne, äh, nüüd lisandub siia ka kaitsekoostöö, aga samal ajal käituvad liikmesriigid äh, nii, nagu nad äh, käituvad, see on ju täiesti uskumatu, nad on äh, Nad peaksid tegutsema, nad peaksid tegutsema oma sõnade järgi, aitäh, härra Pirinski! mõned sõnad veel. seega jah, see on väga oluline eesmärk, peame selle nimel võitlema muidugi ma võiksin rääkida pikemalt, praegu kahjuks selleks aega ei ole, aga palun teil kõigil saata ka meili teel äh, oma arvamus mulle, nagu härra Tarand juba lubas teha augustikuus võib-olla oleks hea, kui ma saaksin iga paari päeva tagant uue meili sel teemal. ootame kindlasti kõik pikisilmi juba kolmeteistkümnendat septembrit Strasbourgis eh, kolmapäeva. komisjoni president härra Juncker räägib meile siis ilmselt eh, kõige olulisemast eh, kõnest, olukorrast liidus ning siis võib-olla leiame sealt mõned mõtted, kuidas edasi liikuda, kas oleme õigel teel kas meie vaated ja komisjoni omad ühtivad, aitäh. Ähm, Läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt number neliteist Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine. ja tegemist on siis arvamusega, arvamuse koostajaks on härra Aali ja härra Aali, palun tutvustage meile oma arvamust. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid omavahendite küsimus on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt oluline, üldiselt neid omavahendeid ei ole piisavalt. tuleb kontrollida seda, kas omavahenditest saadud tulu jagatakse tõhusalt ja võrdselt ja seega see teema on äh, oluline. tuleb tagada see, et väljamakseid kasutatakse selleks, et leevendada kodanike kõige suuremaid äh, muresid. Euroopa Liidu poliitikad peavad lähtuma kesk- ja keskpikade strate-, strateegilise investeeringute kavadest. me peaksime toetama ja kiirendama majanduskasvu mahajäänud piirkondades, tagama selle, et liikmesriikides jõuaks areng võrdsele tasemele. kõike seda arvestades peaksime me tegema mitmed ettepanekud vastutavale komisjonile ja peaksime keskenduma peamiselt sellistele valdkondadele nagu ressursside jagamine. see tuleb suunata nendesse valdkondadesse, kus Euroopa Liidu poolne rahastus on ähm, vältimatu ja see peab tooma kaasa Euroopa Liidu lisandväärtuse. võiksime välja pakkuda kaks sellist valdkonda, kus lisandusväärtus oleks kindlasti olemas teadus- ja arendustegevus ja teiseks sise- ja välisjulgeolek edasi, pikaajalised äh, kasud, äh, meie investeeringud peaksid äh, olema suunatud sinna, kus nendest on kasu pikaajaliselt, mitte ei tohiks rahastada selliseid projekte, millel on ainult lühiajalised mõjud. Euroopa Liidu eelarvest peaks olema suunatud väga selge osa kliima soojenemise vastases võitluses ja see on pikaajaliselt väga oluline edasi, pikaajalised poliitilised eesmärgid, Euroopa Liit peaks järgnevatel aastakümnetel keskenduma sellele, et millise, peaks järgmistel aastatel keskenduma sellele, milline näeb välja mitmeaastane finantsraamistik pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, tuleb arvestada äh, selle peamiste eesmärkidega omavahendite jagamisel ja lõpetuseks peaksid olema selgemad ja lihtsamad reeglid. niimoodi me saaksime tagada ressursside kiirema jaga, jaotamise, see tõstaks kindlasti tõhusust ja läbipaistvust ja ressursside jagamise indikaatorid ja selle mõõtmi- ja selle süsteemi tulemuste mõõtmine peaks olema tõhusam, peaks toetama neid projekte, millest lõikavad kasu kõik Euroopa Liidu kodanikud ja mis tagavad Euroopa Liidu lisandväärtuse. suur tänu, proua Jaala Sander, palun. suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin tunnustust avaldada härra Aalile selle arvamuse eelnõu eest, mil-, projekti eest, mille ta on meile esitanud. puudutab see siis omavahendeid, nagu öeldud, tahtsin omalt poolt äh, ainult nii palju öelda, et üks asi jäi mulle natukene segaseks. punkt kümme. siin on öeldud, need projektid, mis äh, kodanikele kõige, kodanike silmis kõige rohkem äh, atraktiivsemad on, äh, ei ole netopoliansi osas ligitõmbav. mida see tähendab ja nüüd siis pikaajalised poliitikad, Horisont kaks tuhat kakskümmend, Junckeri prioriteedid, kas me kavatseme siin rääkida ka põllumajandusest ja ühtekuuluvuspoliitikast, sest need on ju ka ometigi ju, et pikaajalisemad poliitikad ja mulle tundub, et jah, võib-olla me oleme eksinud ära lühiajalistesse projektidesse, aga pikaajaliste projektide alla peaks minema ka ühtekuuluvus ja põllumajandus minu meelest. That... härra Pirinski. me kahjuks ei kuule härra Pirinskit. nüüd aga Euroopa tulud, loomulikult me peame mõtlema sellele, kuidas kõige paremini äh, neid ressursse jaotada ja kuidas neid äh, kulusid korraldada, aga meie sissetulekute süsteem, mis praegu kehtib, me peaksime mõistma seda, et meie ees on väga keeruline ja väga-väga tõsine probleem, sest et praegune sissetulekute süsteem esitab terve rea väga tõsiseid väljakutseid meie jaoks. arutlusdokumendist, äh, mis esitati komisjonist Euroopa Liidu rahastamise tuleviku kohta äh, paari nädala tagusest ajast, võib välja lugeda Monti äh, raportile detsembrist kaks tuhat kuusteist ja põhimõtteliselt selles aruteludokumendis öeldakse ka, et praegune Euroopa Liidu sisse, Euroopa Liidu eelarve sissetulekute süsteem on keeruline, läbipaistmatu ja äh, läbi imbunud äh, keerulisest äh, korrektsioonimehhanismist see on sõltuv äh, seitsmekümne protsendi ulatuses liikmesriikide sissemaksetest ja seal ei ole neid nii-öelda tõelisi omavahendeid eriti tuhande üheksasaja seitsmekümnenda aasta otsus omavahendite süsteem sisse tuua selleks, et äh, Euroopa ühenduse, toonase Euroopa ühenduse eelarve sõltumatust äh, suurendada, ei ole leidnud rakendamist ja võib-olla kõige häirivam praeguse süsteemi juures ongi see, et ta loob äh, nii-öelda panustajaid ja kasusaajaid, keda ta hakkab äh, tegelikult äh, lõppkokkuvõttes teineteisele vastandama, äh, tulemuseks aga on suur null ja räägitakse sellest, et äh, tuleks lähtuda just retour põhimõttest ehk õiglase tagasisaamise põhimõttest ja seda arvutatakse äärmiselt äh, lihtsa aritmeetilise valemi alusel, vaadatakse, millised on kulud äh, ja palju on saanud liikmesriigid ja võrdlevad seda sellega, palju nad on sisse maksnud ja kogu selle süsteemi läbivaatamine näitab, et selline äärmiselt äh, lihtsustatud ja lihtsameelne lähenemine sellele, kuidas äh, liikmesriigid suhtuvad eelarvesse, on ikkagi üsna äh, vildakas sest tegelikult äh, ei saa seda kõike taandada sellele, mida sisse makstakse, mida tagasi saadakse. on väga palju erinevaid aspekte, mis Euroopa Liidu eelarvet äh, mõjutavad. nagu ma ütlesin, see on liiga lihtsustatud, see argument. ja nüüd siis see tagasimaksed, äh, rebates süsteem, mis äh, Ühendkuningriigi nõudmisel sisse toodi nagu ma aru saan, need tagasimaksed omal ajal arutati läbi suhteliselt ebaselgetel alustel, palutakse, et härra Berinski lõpetas. kui te nüüd arvate, et ma räägin äh, liiga pikalt, siis eks ma nüüd lõpetan ka. proua esimees, kaks minutit põhimõtteliselt andsime me kõneaega kõigile, härra Sarvamaa aga järgmisena. suur tänu, proua esimees ma asendan täna meie rapiraport, variraportööri härra Štehovskit ja ta saatis äh, mulle tegelikult äh, jutupunktid, mille ettekandmiseks mul läks vähemalt viis minutit, aga räägin siis kõige olulisemast. härra Štehovski on nõus äh, sellega, mida ütles härra Ali, see on aegunud süsteem, keeruline ja, ja täiesti läbipaistmatu seega on meil kindlasti vaja süvitsi minevat reformi. eriti oluline on see, et kuidas siis muuta. variraportöör on keskendunud tõhususele, läbipaistvusele, stabiilsusele, lihtsusele, nähtavusele, madalad operatiivkulud, ressursid oleks õiglaselt jagatud, võrdsus, Euroopa lisandväärtus ja äh, et see eelarve oleks ka Euroopa maksumaksjale loetav. variraportöör toetab tehtud ettepanekuid Monti grupis, neid reformi ettepanekuid, selleks et jäädaks traditsiooniliste omavahendite ehm, RKT põhiste sissetulekute juurde, aga lisada siis uusi omavahendeid nimelt äh, käibemaksu äh, tulenevad omavahendid ja need peaksid tulema siis otse mm, Euroopa eelarvesse. aga räägitakse siin ka uutest omavahenditest, äh, nii nagu me kõik. variraportöör ja mina ka muidugi tahame koos härra Aalit tänada tehtud töö eest, aga meie variraportöör äh, on teinud ettepaneku et korraldage variraportööride kohtumine veel, et lahendada üks küsimus nimelt. väga selgelt peaks olema toodud ära sissetulekute osa. see peaks olema paremini sõnastatud selles arvamuses. ja muidugi kulud, see, kuidas ressursse jagatakse, selle kõigega te tegelete, aga eriti sissetulekute osa on siis see, mis on, on südamel meie variraportööril. mulle tundub, et vist ongi kõik, aitäh. suur tänu tegelikult äh, praegu veel see asi on kõik väga hägune, härra Tarand, kaks minutit, mitte grammigi rohkem. on eh.... Äh. ma saan ka ühe minutiga hakkama, ütleb härra Tarand, ma olen suurema osa teie kommentaaridega nõus, aga ärge nüüd rünnake sõnumitoojat. roheliste seisukoht on järgmine. tänan teid arvamuse eest. see arvamus on aga täiesti ebakohane asi ei puuduta mitte oma vahendeid, vaid seda, kuidas neid kulutada. ja kõigepealt tahaksin küsida, kas oleks võimalik kuidagi muudatusettepanekute tähtaega edasi lükata, et saaks täiesti uut raportit paluda, kui see, siin meid edu ei saada, siis peame kaaluma teisi samme. võtke teatavaks, aitäh! Also es geht definitiv zu wenig um Eigenmittel in der Opinion, das ist sicher oma vahendeid tõesti seal ei mainita, jah. ma soovitan variraportööridel see teema omavahel ära klaarida. nüüd selleks ongi meil muudatusettepanekute tähtaeg. Äh, proua Montanjo. Yes, thank you uh,, thank you, chair. jah, aitäh, proua esimees lubage, ma avaldan arvamust mõningate küsimuste kohta, mida arvamuse projektis mainitakse ja samuti vastan ka mõne kolleegi kommentaarile. kõigepealt lisaväärtus. tõepoolest, see on siin keskse tähtsusega ja nõnda oli juba eelmises raportis, mis MFF-i kohta käis. Ehm, see oli Monti raportis ka keskne ja komisjon võttis selle oma dokumendis arvesse. Kesk, keskne argument on see, et lisaväärtus peaks suunama meid selles küsimuses, et milliseid programme prioriteetselt rahastada. Monti raport aga ütleb, et lisaväärtust võib ka olla tulude poolel. ning see on selline uus variant, mida me oleme kaalunud varem seda nõnda ei sõnastatud, aga mõte seisneb selles, et miks mitte valida selliseid omavahendeid, eelkõige uusi omavahendeid, mis tooks kaasa ka mingeid plusse, mis aitaks meil täita teatud poliitika eesmärke. võin teile mõned näited tuua. näiteks äh, mainiti võitlust kliimamuutuste vastu, see võib olla seotud ühisturu süvendamisega ehk siis on teatud konkreetseid uusi omavahendeid, mis aitaks neid poliitika eesmärke täita ja nende ainus eesmärk ei oleks Euroopa Liidu eelarvet täita. see on üks oluline küsimus ja nüüd teiseks, teine element, mida mitmed teie seast ka rõhutasid, oli netobilansi metoodika kritiseerimine. ja siinkohal peaksin selgitama, miks see kujutab endast probleemi Äh, arvan, et Monti raportist tuleb see selgelt välja, see on ka meie analüüsidokumendis äh, kirjas. probleem tõesti seisneb selles, et netobilanss äh, puudutab ainult assigneeritud kulutusi, eelkõige põllumajanduspoliitika vallas. ehk siis need kulud, millel on kõige suurem lisaväärtus, ei ole tegelikult sellesse meetmesse kaasatud, millel on ka muidugi tagajärg, et liikmesriigid ei kaitse seda. taaskord näide antakse suur grant teadustegevuseks, metodoloogias seda arvutatakse kui midagi sellist, mis saab kasu, millest saab kasu eh, peamine ülikool, mis seda granti koordineerib. hiljuti oli meil juhtum, kus Luksemburgi nähti kui grandist peamist kasusaajat, ehkki tegelikult viis või kuus ülikooli üle kogu Euroopa said sellest kasu. sama välisjulgeoleku kohta. suur osa rahast, mida antakse välispiiri kaitseks, nähakse kui Kreekale antavat ähm, ning see on justkui kulupoolel teiste liikmesriikide jaoks, ehk siis tegelikult see meetod ei ole praegu rahuldav ja tegemist on teemaga, millega proovime tegeleda. ja lõpetuseks sooviksin kommenteerida veel üht teemat, mida teie arvamuses ei käsitleta, aga mida te küll mainisite. tagasimaksete teema, rebates, jah, ka selle teemaga me tegeleme, te nägite dokumendist, et komisjoni seisukoht on väga selge, tagasimaksetest tuleb lahti saada ja tuleb leida hoopis lihtsam ja läbipaistvam süsteem. suur tänu, proua esimees! aitäh ja raportöörile lõpuks sõna. aitäh, proua esimees! tänan ka oma kolleege. arvan, et kuulsime mõningaid vastuseid küsitud küsimustele. ma ei leia, et eelarvet saab vaadata ainult kulupoolt arvesse võttes. näeme, et peaksime keskenduma Euroopa lisaväärtusele ühtekuuluvuspoliitika kohta ütleksin, et seda tuleb hinnata pikemas perspektiivis, sest see on Euroopa Liidu jaoks keskse tähtsusega, mina saan sellest nõnda aru. ja loomulikult tahaksin korraldada koosoleku variraportööridega juba enne tähtaega loomulikult ja minu ettepanek oleks säilitada kolmeteistkümnenda oktoobri kaks tuhat seitseteist tähtaeg. ning kont komisjonis võtaksime selle vastu kahekümne teisel oktoobril kaks tuhat seitseteist. paluksin, et kolleegid saadaksid meilitsi mulle oma ettepanekud ja loomulikult olen avatud variraportööride soovitustele, aitäh! jaa, herzlichen Dank, damit sind wir am Ende dieses aitäh! oleme jõudnud selle päevakorrapunkti lõpule ja nüüd tuleme viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, struktuurifondide rakendamine aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, prioriteetsed projektid Kreekas. kui rääkida nüüd sellest saagast, siis prioriteetseid projekte oli palju, aga äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal mm, tegeleti ainult seitsmega nendest ja nüüd me tahame teada, mis sai ülejäänud saja kaheksakümne ühe projektiga sellel perioodil. kas eh, midagi on valmis saanud, kas eh, raha on tagasi makstud? Eh, peadirektor peaks siin olema, aga ma ei näe teda hetkel, ütleb proua esimees. kutse on ta küll saanud. peadirektor peaks meile rääkima Kreeka probleemist ja vastama küsimustele. Eh, kaasrahastus on siin sajaprotsendiline sellel perioodil ja kui rääkida eelarve kontrolli küsimustest, siis maksumaksja seisukohast on see äärmiselt oluline küsimus. ja näete, ongi sisenenud peadirektor, kes saab nendele küsimustele vastata, suurepärane. Ich habe die Kollegen schon äh, über die selgitasin kolleegidele äsja, lugupeetud direktor, selle küsimuse tausta, meil on väga hea meel, et äh, olete täna siin meie juures ning saategi kohe sõna, et rääkida meile, mis äh, sai nendest ülejäänud saja kahekümne ühest projektist selles programmiperioodis. sooviksime hea meelega kuulda sellest ning lisaks soovime kuulda ka nendest seitsmest projektist, äh, mida külastasime ning millal saame üldise ülevaate Kreeka, Kreeka projektidest sellel programmiperioodil? väga palju maksumaksja raha ju suunati sinna, tegemist oli sajaprotsendise kaasrahastamisega, olge lahke. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Honorable members of parliament. suur tänu, tere hommikust kõigile mul on väga hea meel siin olla. eeskätt soovin anda teile ülevaate kahes väga olulises äh, pooleliolevas tegevuskavas, millest te kindlasti teate, ma ei kahtle selles, aga tegevuskavade probleem sageli on see, et kui need vastu võetakse, siis need ka lihtsalt unustatakse. seekord aga mulle tundub, et need on nii olulised teemad ja me ei tohiks neid eh, niisama unustada, peaksime neist regulaarselt rääkima. kaks teemat seega, mille jaoks meil tegevuskavad on, on kaks valdkonda, traditsiooniliselt on need osutunud ühtekuuluvuspoliitika hiljusakannaks, äh, seda just veamäärade aspekt, aspektist, nimelt riigihanked ning riigiabi. mõlemad, mõlemas küsimuses olid veamäärad kindlasti seotud haldusvõimekuses tekkinud puudujääkidega erinevatel tasanditel liikmesriikides liikmesriikide nendes struktuurides, kes rakendavad ühtekuuluvuspoliitika plaane, ESIF, struktuuri investeerimisfond ja sellega seotud kavasid. tegevuskavad on peamiselt suunatud just sellele probleemi aspektile, nimelt kuidas aidata liikmesriikidel suurendada haldusvõimekust nendes valdkondades et nad suudaksid ise ennetada vigu vähemalt sel tasemel, nagu me oleme varasemalt näinud. esimesed väga julgustavad signaalid oleme juba saanud, võiks öelda. Need on seotud Kontrollikoja äh, aruandega aastast kaks tuhat viisteist, vea põhjust, kolm peamist põhjust ühtekuuluvuspoliitika alal olid äh, varasemast erinevad ning ei riigihanked ega riigiabi selles nimekirjas äh, väga kõrgel ei olnud. kontrollikoja järeldused olid, et äh, vigade sagedus mõlemas valdkonnas on langenud oluliselt. ning äh, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta järeldusi, siis sellega seoses äh, on meil suured lootused, nimelt me arvame, et tegemist äh, tookord ei olnud ühekordse nähtusega, vaid see kajastub ka see tõs-, tõsine edasiminek ajastub kindlasti ka järgmises äh, perioodis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta. seda me vähemalt loodame. jätkaksin järgmise slaidiga. alustame äh, riigihangete tegevuskavast. esimene kõige olulisem punkt siin tegevuskava all, aga see käib ka tegelikult ka riigiabi kohta, nimelt uus mehhanism, mis meil on perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ette nähtud eeltingimuste jaoks. lihtsalt öelduna, kui teatavaid eeltingimusi liikmesriigid ei täida teatud valdkondades, siis on komisjonil õigus maksed nendele liikmesriikidele peatada vastavates valdkondades. selle aasta kevadel oleme juba teinud üldise eelhinnangu eeltingimuste mehhanismi toimivuse osas. tulemused olid üldiselt väga positiivsed ning ma usun, et just äh, riigihangete ning riigiabi valdkonnas on tegemist olnud väga kasuliku meetmega selleks, et liikmesriigid keskenduksid tõsiselt oma võimekuse parandamisele selles valdkonnas periood kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, kui hakkasime hindama seda, meil oli neli riigihanget äh, liik-, kaksteist riigi, äh, riigihanget liikmesriikides, kus oli vaja parandusi teha. nüüd meil on neli liikmesriiki, seega kaheksa on äh, oma tulemusi parandanud ning ka nende nelja liikmesriigi puhul on meil piisavalt lootust, selles osas, et kui mitte kõik, siis enamiku nende puhul ei pea me makseid peatama lihtsalt sellepärast, et nad ei ole täitnud eeltingimusi. teiseks, ja see on samuti väga oluline tegevuskava aspekt, nimelt riigihangete töörühm, mis komisjonis loodi juba aastal kaks tuhat neliteist sinna kuulusid kõik äh, sidusrühmad komisjonis, äh, DG Grow ja teised peadirektoraadid, samuti väljast poolt Euroopa Investeerimispank oli kaasatud sellesse töösse. Äh, kolmele valdkonnale keskenduti töörühmas, esiteks tagada kooskõla Euroopa riigihangete seadusandlusega, see on äh, alati väljakutseks, selle juurde tulen veel tagasi, kuna meil on uus äh, riigihangete direktiiv juba jõustunud ning äh, teoorias oleks see pidanud juba eelmise aasta keskpaigas liikmesriikide poolt olema üle võetud, kahjuks see töö ei ole lõppenud veel. teine valdkond, millele keskendusime tõhususe ja läbipaistvuse suurendamine riigihangete menetlustes ning äh, kolmandaks, ja see on uus aspekt äh, riigihangete tegevuskavas, julgustame kasutama riigihankeid äh, strateegilise poliitika vahendina. seega mitte ainult, et ei tuleks valida kõige madalam pakkumine, vaid panna paika hankes ka näiteks keskkonnatingimused, sotsiaaltingimused või keskenduda näiteks innovaatilistele lahendustele. kindlasti soovime, et neid meetodeid rakendataks laiemalt tulevikus ühtekuuluvuspoliitika raames selleks, et riigihangetes ei vaadataks ainult kulusid, vaid tervikpilti sellest väärtusest, mida riigihankest saab. lisaks mainiksin ka ühe töörühma töö tulemusena, nimelt suunised, mis on liikmesriikides väga hästi vastu võetud ning laialdaselt ka kasutust leidnud. näeme seda, kui sellest, mitu korda on seda meie veebilehekülgedelt alla laaditud. juhend on äh, tõesti mahukas, kuna tegemist on väga keerukate eeskirjadega. aga usume, et need on ka küllalt lihtsad selleks, et äh, äh, vältida traditsioonilisi vigu ka meil on vaja veel tööd ära teha, võttes arvesse uut direktiivi, peame seda juhendit ka ajakohastama, aga selle tööga praegu ka tegeleme ning see peaks valmis saama enne aasta lõppu. kolmandaks rõhutaksin ka seda, mida me oleme teinud äh, erinevates äh, liikmesriikides. oleme väga praktiliselt küsimusele lähenenud äh, ning see on andnud meile väga häid tulemusi, kasutame tehnilise toe eelarvet selleks. ning oleme kaasanud ka kolmanda poole OECD praegusel juhul selleks näiteks, et aidata selles valdkonnas Bulgaarial ja Slovakkial saavutada vastavus eeltingimustele. Slovakkia puhul tasuks mainida, et nad on loonud e-riigi hangete strateegia see ongi näide suunatud lähenemisest, mida me oleme kasutanud, võttes arvesse neid konkreetseid nõrkusi, mille oleme tuvastanud liikmesriigis. lisaks räägiksin veel ühest algatusest. aasta tagasi selle käivitasime. terviklikkuse pakt, see on pilootprojekt, rahastame seda samuti tehnilise toe eelarvest. meil on üks partner Transparency International, tegemist on vabaühendusega. Nad äh, osalevad pilootprojektis vabatahtlikult ning äh, teevad järelevalvet erinevates riigihanke menetlustes, mis on konkreetselt pilootprojekti jaoks välja valitud. väga head meelt teeb meile see, et mitmed liikmesriigid äh, on kasutanud seda võimalust kaardil on need kujutatud, üksteist liikmesriiki kokku on. ning pilootprojektis on hõlmatud kokku seitseteist projekti üheteistkümnes liikmesriigis. soovime, et kõik osalejad riigihanke menetluses järgiksid aususe, lähtuksid aususe põhimõtetest ning Transparency International välise vaatlejana aitaks tagada, et sellest ka kinni peetaks. riigihanke osalejate ning pakkujate poolt veel üks teema, millest tahaksin rääkida, see on seotud pettustega. Õnneks äh, seda sageli ette ei tule, kuid siiski soovime, et liikmesriikidel oleks võimalus tuvastada pettuse juhtumid ning äh, pettustega paremini võidelda. komisjonis oleme välja töötanud IT-vahendi see on seotud andmete kaevandamisega ning äh, selle abil saab tuvastada kahtlased mustrid riigihanke menetlustes. oleme teinud selle vahendi kättesaadavaks liikmesriikidele ning taas äh, saab nentida, et seda on laialdaselt kasutusele võetud. enamik liikmesriike on otsustanud seda IT-süsteemi kasutada. nagu ma ütlesin, on eesmärgiks aidata liikmesriikidel tuvastada kahtlasi mustreid riigihanke menetluses selleks, et saaks paremini suunata kontrolli tegevust. ning lõpuks sooviksin rääkida ühest algatusest, mis äh, on äh, välja töötatud lähtuvalt eelnevast tööst äh, laienemisprotsessi alusel ja kandidaatriikidega töötame sellega edasi. TAIEX on selle projekti nimi ning siin lähtume aluspõhimõttest, et liikmesriikides on erinevate valdkondade eksperte, kes saavad oma oskusteavet jagada ning aidata teiste liikmesriikide äh, asutustel parandada oma oskusteavet. see projekt on väga hästi toiminud. meil on väga palju tegevusi selle algatuse raames juba ette võetud ning oluline osa sellest ongi seotud just riigihankega ning nende riigihanke ekspertidega, kes aitavad äh, kandidaatriike koha peal. riigihanke valdkonnas kakskümmend üks liikmesriiki on sellesse töösse kaasatud. muidugi me ei taha jääda puhkama loorberitele ning äh, kinnitame, et veamäära langemine loodetavasti sellel aastal jätkub avalike hangete vald-, riigihangete valdkonnas aga muidugi see on äh, keeruline ülesanne, nagu ma ütlesin, uut direktiivi ei ole kõik liikmesriigid jõudnud veel üle võtta. seega tuleb jälgida väga hoolikalt, äh, mis äh, edasi toimub ning kindlasti hoiame ajakohastame ka seda väga praktilist juhendit avalike hangete valdkonnas. rääkisin ka juba, et äh, uuest direktiivist tulenevalt on nüüd võimalus kasutada riigihankeid strateegilisemalt ning soovime ka seda aspekti tulevikus edasi arendada. ning mis puudutab tegevuskava kui sellist, siis äh, jälgime ka tulevikus koos DigiGrow'ga, kas seda rakendatakse tulemuslikult, volinikud Gretšo ja Penkovska äh, juhivad seda tööd. To state A. ja järgmiseks riigiabist. väljakutsed on samad. asi puudutab haldusvõimekust ja siin on meil tegelikult kahekordne huvi seoses riigiabiga, et asjad paremaks läheksid, sellepärast et riigiabi ei puuduta mitte ainult seda, et äh, iseenesest ju ei kahjustata e-, Euroopa Liidu eelarvet, lihtsalt probleem võib olla selles, et riigiabi antakse rohkem, kui lubatud on, aga me näeme, et kindlasti ebaoptimaalne on see, et kuna kardetakse riigiabi reegleid ja kuna need reeglid on keerukad, siis paljud asutused tegelevad selle küsimusega nii vähe kui võimalik, ehk siis luuakse riik, riigiabiskeeme, mis äh, lähevad reeglitest nii palju mööda kui võimalik, et mingeid rikkumisi ei oleks see aga tähendab, et nende riigiabi lahendus ei pruugi olla kõige parem nende eesmärkide jaoks, mida nad tahavad täita. ehk siis meile meeldiks väga, kui ähm, selles valdkonnas asjad paremaks läheks, samamoodi nagu avalike hangetega oleme me ka siin proovinud olukorda muuta paremaks teatud selgitavate dokumentidega, näiteks selle dokumendiga, mille me kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulis avaldasime, eh, kus räägiti riigiabi loomusest, aga loomulikult saaks eh, rohkematki teha ja lubame ka teha. Ehm, nagu hangete puhul, siis ka siin on eksante tingimuslikkuse puhul, tingimuslikkus kasu toonud. vähematel liikmesriikidel oli äh, probleeme eeskirjade eiramisega, osa neist, viis tükki, pidid tegema veel täiendavat kodutööd ja praeguseks äh, on jäänud Itaalia, mis oma seadust veel kohendab. ja leiame, et ka Itaalia saab sellega kunagi ühele poole. võib jagada mõningaid positiivseid kogemusi selleks, et rõhutada, kuidas säärane mehhanism võib pakkuda alternatiivi piirangutele või juriidilistele kohustustele. kontrollikoda soovitas igas liikmesriigis luua keskne register de minimis ähm, reeglite jaoks. probleem de minimis reeglitega on see, et on võimalik minna üle lubatud piiri, mm, kakssada tuhat eurot kolme aasta kohta. sellest piirist on võimalik üle minna ja selleks, et sellel pilku peal hoida, on vaja keskset andmebaasi. selleks, et saaks tagada, et mitte ükski konkreetne äriühing ei saaks mitme de minimis nii väiksel määral kui võimalik riigiabi makse puhul midagi sellist, mis tegelikult lubatud ei ole. ehk siis pakuti välja, et peaks olema keskne register igas liikmesriigis, seadusandlik ettepanek tuli komisjonilt, aga seadusandja lükkas selle tagasi. ehk siis, eks ante tingimuslikkuse kaudu nägime ette selle, et osa liikmesriike võtaks kohustuse omaenda kohustuse luua sellised kesksed registrid. ja see on nüüd nii Tšehhis kui ka Slovakkias juba toimunud. ning me oleme sellega väga rahul. ühendasime jõud Regio ja Komp peadirektoraatide vahel eesmärgiga võtta sihikule need sektorid, kus riigiabi rohkem antakse, mis tähendab seda, et ka eeskirjade eiramine on tõenäolisem. riigiabi on vägagi seotud teadus- ja arengu, arendustegevusega, äh, internetiühendusega ja ka energeetikaprojektidega ning oleme koos komp peadirektoraadiga korraldanud mitmeid koolitusi koos nelja liikmesriigiga nendes konkreetsetes küsimustes. arvan, et ma ei lähe kaugemale, me kasutame samu meetmeid nagu äh, hangete puhul meil on samamoodi see TAIEX süsteem olemas, aga ka riigiabi jaoks ning üks viimane näide veel, mille tooksin riigiabi kohta. oleme saavutanud sellise väikse pöörde Kreekas, sest ähm, mitte ainult meie rahalise abiga, vaid ka tehnilise abiga ja koostöös SRSS-iga oleme nüüd suutnud teha nii, et Kreekas on järgmiseks perioodiks IT-süsteem, mis tõepoolest pakub väga tugevaid tagatisi, mida tõesti oli vaja, tõesti oli, seoses riigiabi küsimustega eelkõige just eesmärgiga vältida üldse igasugust võimalust, et selles valdkonnas oleks korruptsioon ja pettused. kokkuvõtteks, proua esimees, austatud parlamendiliikmed, meil on hoog sees ja esimesed head tulemused pakuvad meile julgust. me teame, et kindlasti ei tohi me seda teemat lõdvalt võtta ning kindlasti oleme edaspidigi valmis teile aru andma järgnevate aastate jooksul tehtud edusammudest nendes valdkondades. ma loodan ka, et kaasa aitab ka see, et et mm, Kontrollikoda panustab oma iga-aastaste tulemustega. ma ei kuulnud teid alguses, ma panin alles klappe pähe, aga te küsisite konkreetselt prioriteetsete projektide kohta Kreekas ja selle kohta, et missugune on sealne olukord ja et kas oleks võimalik teile anda täpsemat, konkreetsemat teavet tulemuste kohta eh, seoses iga konkreetse projektiga. lubage, kui tohin, siis üldiselt võin ju öelda, et üldiselt on meil väga positiivne hinnang selle kohta, mida see algatus kaasa tõi seoses volinik Haani algatusega aastal kaks tuhat üksteist. loomulikult oli selge, et see oli häirekell Kreeka jaoks, oli näha, et mm, Euroopa Liit suutis pakkuda abi, abi oli antav sellel hetkel, kui Kreekas oli olukord halb. see tõi kaasa kõikide asjaomaste rühmade tegevuse Kreekas ja praegusel hetkel see ei ole veel lõplik hinnang, näeme, et see on loonud käegakatsutavaid tulemusi. kui vaadata kõige hilisemat aruandlust nende projektide kohta, mis on äh, siis käesoleva aasta maikuust, siis kokku kokku oli sada kuuskümmend prioriteetset projekti. kui arvata välja need, mis kõrvale jäeti ning kaheksakümmend viis protsenti nendest kokku summas seitse miljardit äh, on viidud ühele poole. üheksa protsenti projektidest ehk siis kakskümmend neli projekti ulatuvad palju tagasihoidlikuma seitsmesaja seitsmekümne miljoni euroni, mis tuuakse üle käesolevasse perioodi, see tähendab seda, et nad on jagatud kahte erinevasse etappi. ning teises etapis käesoleva perioodi jooksul jõutakse nendega ühele poole ja kuus protsenti projektidest on summas ähm, viissada miljonit, kaheksateist projekti kokku, mis ei ole veel valmis, aga reeglid on sellised, et need peavad valmis saama liikmesriigi vahenditega aastaks kaks tuhat seitseteist, vabandust, aastaks kaks tuhat üheksateist, kui õigesti mäletan juhul, kui nõnda ei lähe, siis peame tagasi nõudma Euroopa Liidu panuse seoses nende konkreetsete projektidega. võttes arvesse seda, et kõnelesin üsna kaua, ei hakka ma teile tooma välja mõningaid äärmiselt tabavaid ja märgatavaid saavutusi seoses nende projektidega, mis on nüüd ühele poole saanud. Äh, osa neist on sellised, mida te olete isegi külastanud. aga me võime sellest kõigest järeldada, et soovime seda lähenemist aga palju sihipärasemalt ka praegusel perioodil Kreekaga jätkata sellist lähenemist. Äh, praegusel hetkel kaalume kokkulepet piirata oma nimekirjaga seoses mitte saja kuuekümne projektiga enam, aga väga tähendusrikaste projektide teemal räägime, millesse siis täiendavalt, millele täiendavalt keskenduksime. Te küsisite mult ka ajastuse kohta. praegu oleme lõpetamas tõepoolest on teatud tähtajad, mis on seadus, äh, vabandust, õigusaktidega ette nähtud ning praegu jõuame oma tähelepanekute sõnastamisega lõpule, küsime vajadusel täiendavat teavet, näiteks seoses konkreetsete projektidega sellest prioriteetsest nimekirjast Kreekal on kaks kuud aega meile vastamiseks, seejärel peame neid vastuseid hindama, mille Kreekalt saanud oleme ja loomulikult tahaksime sügisel tulla teie juurde tagasi selleks, et pakkuda teile oma lõplikku hinnangut selle kohta, kuidas Kreekas kõik need prioriteetsed projektid ellu viidi. aitäh! ja, vielen Dank um.... suur tänu. kas äh, me võime siis arvestada kahe tuhande seitsmeteistkümne aasta sügisega või mõtlesite mõnda sü-, muud sügist äh,? jah, meie oleme teie sõbrad äh, mul on ka mõned küsimused kolleegidel kindlasti ka, tuleksin tagasi selle juurde, et on neli liikmesriiki kes avalike hangete tegevuskavadega ei ole ühele poole jõudnud, milline, millised liikmesriigid need on ja siis äh, ähm, maa äh, ülesotsmise küsimus ja maa hõivamise teema kõik äh, mahahõivamise juhtumid peavad tulema kohtu ette, see tähendab seda, et see on väga pikk protsess, kui me oleksime seda teadnud, ei oleks võib-olla seda sisse kirjutanudki siia, kuidas selle asjaga on? mina olen äh, Kreeka töögrupi liige ja seal üks äh, troika liige hiljuti ütles, et see probleem on lahendatud, mina ei usu sellesse. kui teil seda vastust ei ole siin praegu, siis äh, võime me sellest ka hiljem rääkida, aga ma tahtsin selle välja tuua. see meie töögrupi koos korraldatud töötuba oli väga huvitav selles kohas ja siis ma tahaksin tunnustada teid selle eest, et te väga konkreetselt probleemidega tegelesite. ma eeldan, et teie eelkäijad muidugi ka. ja ma tahaksin teada teiepoolset hinnangut selle kohta, et milles äh, oli siis asi, et seni väga paljud äh, regionaalasjade peadirektoraadi tegevused äh, ei ole kandnud väga suurt vilja ja pole olnud väga edukad. kas te võiksite omalt poolt hinnangu anda sellele ka? ja üldisemad probleemid? ma ei saanud päris täpselt aru sellest, mis puudutab riigiabi ja seda, et kohu, et Kontrollikoda tahab registrit, see on ju täiesti mõistlik mõte kas komisjon kavatseb esitada seadusandliku ettepaneku, mis oleks ka siduv, sellepärast et ilma sellise siduva nõudmiseta ükski liikmesriik sellist registrit äh, ei koostaks ja Kreeka veel. meil oleks väga hea meel, kui me selle projektide nimekirjaga saaksime. me just sellest rääkisime, et me oleme juba vahepeal jõudnud N pluss, N pluss viis äh, Ehm, olukorda tõesti väga kaua läheb aega, enne kui me saame projektide üle üldse midagi eh, arvata, tohutud rahad on ju mängus eh, ja võib ju juhtuda, et kui need eh, menetlused on tõesti nii pikad ja nii pikki aastaid kestavad, siis need rahad võivad ka kaduma minna. Kreekas on aastal kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist väga palju projekte olnud ja me oleme keskendunud nendele, aga millised on teised projektid olnud, millised on lood nende projektidega, mis ei ole nii-öelda need prioriteetsed projektid, sest et raha läheb Kreekasse väga palju ka teiste projektide jaoks. nii palju siis minu küsimustest. härra Zeller palus ka sõna. suur tänu, teen lühidalt suur tänu äh, härra Lemetre selle ülevaate eest. komisjon üritab üksikuid riike aidata selles, et nad ühtekuuluvusprogramme ka rakendada saaksid, minu meelest see on väga tähtis äh, ka tuleviku arutelusid silmas pidades, et mis saab aastat pärast kaks tuhat kakskümmend, mis puudutab konkreetselt Kreekat. lisaks äh, Eh, abiprogrammidele käib praegu regionaalkomisjonis meil arutelu ka volinik Vestageriga, aga Kreeka puhul oleme me Kreekale tulnud eh, vägagi vastu, väga palju erandeid teinud neile reeglitest eh, ja praegu kehtivat, kehtivast korrast, see, seda, mis puudutab peaasjagu tehnilist abi ja sellepärast on Regionaalasjade Komisjon Kreeka jaoks nimetanud härra Avrimoo eriraportööriks ja härra Avrimoo tuli Kreekast eelmisel nädalal täis meelehärmi tagasi, sest et äh, ta üritas äh, jõuda läbirääkimistele paljude partneritega, aga ta ütles, et äh, parem, et lihtsamini saaks vist kivist vee välja, kui seal konkreetset infot tõukefondide ja ühtekuuluvusvahendite kasutamise kohta ja seega ma paluksin, et ärge jätke su-, et ärge andke surves järele Kreeka kolleegide mõttes, et et selles osas, et kuidas neid projekte rakendatakse, me tahame ühtekuuluvuspoliitikat ju edasi viia, mina oleksin kindlasti selle poolt, aga ma arvan, et äh, need riigid peavad selleks, kes on abi saanud, peavad ka näitama, et nad seda instrumenti oskavad äh, kasutada, oskavad sellega ümber käia ja et täidetakse äh, ka saavutud eesmärk, seatud eesmärgid, nimelt äh, töökohtade loomine. ja et Euroopa eesmärke seal, et need on ka võetud seal eesmärgiks. kolleeg Ayala Sender. suur tänu, proua esimees. ma lugesin ajalehest, et on äh, põhjust rõõmu tunda ka nendest küsimustest, äh, nendest küsimustest, millest rääkis härra Zeller, nimelt et äh, Kreekas on, tullakse välja defitsiidi tumedatest aegadest. eile vist tuli ajalehtedesse selline info. ja ma kujutan ette, et ühtekuuluvuspoliit-, ühtekuuluvusvahendite alt antud suured abivahendid äh, mängis siin kindlasti väga olulist rolli, et Kreekas on nüüd äh, uus lehekülg pööratud ja tõesti, see tulemus, ma arvan, oli päris hea. härra Lemetre, mul on aga teile ka üks küsimus. see puudutab äh, täpsemalt ausameelsuse kokkuleppeid kas Kreekale, kas Kreekaga jagati ka oskusteadmisi, nagu ma aru sain, jagati. kas see tähendas seda, et jõuti ka parema kontrolli läbipaistvusmeetmete ja tulemusteni ka riigiabi puhul? aga konkreetsemalt au, ausameelsuse kokkulepped mida makstakse Transparency Internationalile? ja kas komisjon ausameelsuse kokkulepete osas ka mingit järelevalvet korraldab ja pettused? siin on kaks võimalikku lahendust. ja ma tahaksin teada, kuidas te defineerite kahtlased tegevused, kuidas te nendeni jõuate, kas läbi andmekaeve, laiapõhjaliste andmekaeve operatsioonide, tooge meile näide selle kohta. ja riigiabi järgmisena, riigiabi ekspertide kogu kes sellesse on kaasatud? ja milline näeb välja konkreetselt ühele riigile suunatud äh, abi, kuidas seal otsas, osas la-, otsuseid langetatakse, härra Belinski? suur tänu, proua esimees. minul on mõned lühidad küsimused komisjonile. viidati külaskäigule septembris kaks tuhat viisteist ja selles kontekstis tahaksin küsida, kas on võimalik, et komisjon ütleks meile, kas neil on mingisugust teavet kahe või kolme projekti kohta ja paiga kohta, mida me külastasime. aga eelkõige, üks nendest projektidest, mis minu meelest oli seotud riikliku maakatastri loomisega millest kuulsime külaskäigu viimasel päeval, et selle puhul tundus, et olid teatud viivitused esinenud, mis olid seotud sellega, et haldust haldussuutlikkust polnud piisavalt või see ei toiminud ning sellega seoses tekkis küsimus usaldusväärsuse kohta aruandluses kuna see kataster pidi hõlmama erinevaid olulisi projekte, siis oleks huvitav teada, kas komisjon on sellele teemale piisaval määral tähelepanu pööranud. samuti oli üks väga huvitav projekt, mis oli seotud Tehisjärve mis oli ära kuivanud taastäitmisega veega siis. ning see pälvis meie tähelepanu, sest see kõlas kui väga ambitsioonikas projekt, ent teisalt kohalik kuberner eelistas, et meie koosolekul oleks ka kohal press, kui ta meiega kohtus ning ta oli väga pühendunud mõttele, et see järv tuleb õigeaegselt taas veega täita või muidu. ja kolmas projekt, mis äh, tundus vägagi äh, väljakutseid pakkuvana, oli Thessaloniki äh, metroosüsteem, mis kaevati kümme meetrit maa alla ja mis hakkas mõjutama teatud muuseume, mis või õigemini metroojaamad pidid olema nii muuseumid kui ka faktilised metroojaamad. ehk siis ambitsioonikad projektid, mis on küllaltki kulukad ja millel on päris suured mõjud ja ma tahaksin teada, kas nende kohta saaks paari sõnaga mingit kommentaari, aitäh! jaa, vielen Dank, weitere Wortmeldungen liegen nicht. suur tänu, rohkem sõnasoovijaid ei ole ja siis saab sõna härra Lümetov Uh, Madam Chair, thank you uh,, thank you very much. suur tänu, proua esimees. küsisite nende nelja liikmesriigi kohta, kes ei ole suutnud äh, eeltingimusi täita riigihangete valdkonnas. Need riigid on Rumeenia, Kreeka, Bulgaaria ning Itaalia. meie hinnang täna on järgmine. Bulgaaria ja Itaalia on eesmärgi peaaegu saavutanud, mõne kuu pärast peaksid äh, olema kõik tingimused täidetud. Kreeka on neist kahest veidi maha jäänud ning Rumeenia on neist neljast kõige problemaatilisem juhtum. Rumeenia valitsus, uus Rumeenia valitsus on otsustanud muuta oma lähenemist äh, riigihanke standardlepingutega seoses seda tehti vaid mõne nädala eest. ning äh, see tekitab äh, väga ebakindla olukorra. nimelt me ei saa täpselt öelda, kui kiiresti on võimalik äh, Rumeenias stabiilne riigihankesüsteem paika panna suhtleme intensiivselt Rumeenia ametivõimudega. loodame, et meie koostöö on viljakas ja õnnestub saavutada eesmärk õigeaegselt. sest nagu ma ütlesin, kui see ei peaks meil õnnestuma, siis tuleb langetada otsus, kas peatada mõned väljamaksed seni, kuni eeltingimused on täidetud Rumeenia töötab investeerimispanga ekspertidega koos praegu selle probleemi lahendamiseks. minu kolleeg äh, Norman Spopins, kes teiega oli siin eile pärastlõunal, külastas Rumeeniat eelmisel nädalal kokku lepiti mitmetes sammudes, mis tuleb astuda suve jooksul, kuna aeg surub juba peale. septembris loodan ise Rumeeniat külastada ning näha, et on edusamme tehtud. avaldame neile muidugi nii palju survet, kui suudame, aga praegu ei ole kuigi suuri lootusi meil Rumeenia osas. teise, ülejäänud kolme liikmesriigi osas on lootused seevastu suured. üldiselt, mis puudutab eh, eksante tingimuslikkust, siis eh, oleme jõudmas lõpphinnangute eh, etappi sügisel on meil äh, vaja analüüsida mitmeid juhtumeid, kuna eeltingimused on seotud ka näiteks keskkonnaõigusega, kas näiteks veedirektiivist peetakse kinni, jäätmedirektiivist ning on selge, et äh, ka siin mõned liikmesriigid ei ole veel äh, oma ülesandeid lõpule viinud ning kui sügise jooksul seda ei tehta, siis äh, tuleb äh, teatud sihitud maksed peatada. see, ma ütleks, on selle uue õigusraamistiku eelis, mis meil on kahe tuhande neljateistkümnendaks, kahekümne, kuni kahekümnendaks aastaks, meil on teatud hoovad, mida kasutada liikmesriikide puhul, kes tingimusi ei täida seega üldiselt on tegemist väga positiivse mehhanismiga ja ma olen täiesti kindel, et lõpuks on kõik liikmesriigid äh, teinud olulisi edusamme riigihangete küsimustes just eeltingimuste mehhanismi tõttu ning sellest tuleneva võimaliku karistusmehhanismi vastu ma hea meelega kasutaksin äh, teie lahket pakkumist teisele küsimusele kirjalikult vastata, kuulsin äh, maa hõivamisest äh, küsimust, kahjuks ei oska mina ega mu naabrid praegu sellele konkreetselt vastata, vastame teile kirjalikult tervitan teie märkust minu eelkäijate kohta, kindlasti kohe ei soovinud ma jätta muljet, et raporteerin teile millestki, mis minu ametiajal äh, algas, mina liitusin selle projektiga hiljem ning minu kasuks mängivad ka minu eelkäijate jõupingutused. võttes aga arvesse seda, et need tegevuskavad, millest me räägime, pandi paika juba aastal kaks tuhat viisteist, siis äh, sellest tulenevalt oleme nüüd näinud nähtavaid edusamme, mis äh, on ka üsna veenvad, võttes arvesse seda, millest me räägime. kuna, olgem ausad, seda on väga keeruline saavutada, haldusvõimekuse suurendamine on keeruline ülesanne, härra Berinski väga õigesti juhtisite tähelepanu frustreerivatele arengutele või tupikseisudele seoses maaregistriga Kreekas. jah, see on kindlasti seotud äh, haldusvõimekuse puudulikkusega. väljastpoolt kahjuks seda parandada ei saa, samuti ei saa seda parandada paari kuuga aga kui on kuna on kahe tuhande viieteistkümnendast aastast juba küllalt aega mööda läinud, siis praegune pilt on üsna julgustav. usume, et oleme õigel teel. ning loodetavasti näeme ka oma töö vilju mitte kuigi kauges tulevikus mis puudutab keskregistrit, millest ka rääkisin, siis äh, konkurentsi peadirektoraadi kolleegid kindlasti kinnitavad, aga viimase de minimis äh, määruse juures tegi komisjon ettepaneku, et äh, riiklikud keskregistrid oleksid kohustuslikud ning see oleks siduv. seadusandja aga muutis ettepanekut nii, et tulemuseks oli vabatahtlikkuse alusel toimiv register. meie omalt poolt püüdsime tagada, et mõned liikmesriigid äh, siiski peaksid kinni kohustusest luua keskregister äh, vastavalt äh, eksante tingimuslikkusele, muidugi me ei saa neid selleks sundida, kuna õiguslikku kohustust ju ei ole, kuid mõned liikmesriigid, muuhulgas Tšehhi Vabariik ning Slovakkia, on äh, olnud valmis äh, sellest kohustusest kinni pidama ning nüüd on neil seal sellised registrid toimimas. edasi Kreeka projektid, sada kuuskümmend projekti, prioriteetsed projektid. jah, me anname teile põhjalikult teavet kõige kohta, muuhulgas äh, vahendite kasutamise kohta nii äh, kiiresti, kui me selle tööga lõpule jõuame, nagu ma ütlesin, selle aasta jooksul see toimuma peaks. küsisite ka ülejäänud projektide kohta Kreekas, mis on vahendeid ühtekuuluvuspoliitika raames saanud. üldiselt me oleme näinud, et Kreeka on suutnud lõpuks äh, ära kasutada kõik äh, ühtekuuluvuspoliitikast tulenevad äh, vahendid. kindlasti oli kasu sellest et, et sajaprotsendiline kaasrahastamine kaasnes sellega ning seoses proua Alasenderi kommentaariga seoses kindlasti ka defitsiidiprobleemide ületamine aitas sellele kaasa kriisiolukorras äh, on see, sellest meetmest äh, väga palju kasu olnud. meil, me ei ole põhjalikult kursis muidugi sellega, mis on saanud igast projektist, mis äh, on Ühtekuuluvusfondist raha saanud, aga selle menetluse lõpuks saame kindlasti koostada põhjaliku aruande kõigi projektide kohta Kreekas, vahendite kasutamisest ja nagu ma ütlesin, siis ligikaudu sajaprotsendiline peaks äh, olema see kasutus. et selle um,, I, I couldn't agree. härra Zeller, ma olen teiega täiesti nõus. kõik ei ole täna Kreekas hästi ja me ei, ei saa olla ka täna kindlad selles, et uue eelarveperioodi ajal kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kuus Kreeka peab ka kaasfinantseerimise eest vastutama, on äh, nii edukas, kui me tahaksime, et see periood oleks. ja sellepärast ma ütlesingi, et me tahame selle, mis läks äh, hästi prioriteetprojektide nimekirjast ähm, kasutusele võtta ja tahame natukene sihipärasemalt Kreekaga kokku leppida teatud äh, selgelt prioriteetsetes projektides, millele me kavatseme lisatähelepanu pöörata. Äh, nagu ma ütlesin, see oleks siis natukene lühem nimekiri, viisteist kuni kakskümmend projekti kuid lisaks sellele muidugi kavatseme me Kreekat aidata nii palju kui võimalik. täna saime natukene hoogu juurde tänu nendele projektidele, millest ma rääkisin, need projektid siis, kus teine faas tuleb rahastamisele praegusel eelarveperioodil see aitab äh, taaskäivitada kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodi, aga selleks tuleb tagada see, et projekte oleks nimekirjas piisavalt palju järgnevateks projektideks. ja selles osas praegu ei ole me veel päris rahul saavutatuga. Teie küsimus äh, ausameelsuse kokkulepete kohta, proua Jala Sender ma ütlesin, et äh, tegemist on pilootprojektiga ja seda rahastab äh, komisjon tehnilise abi alt. ja ma ei tea, ma ei taha siin küll, äh, ma tahaksin üleskutse esitada tulevikuks see tehniline abi on oluline ülioluline selleks, et Kreekas oleks võimalik teatud asjade, teatud asjad käivitada või et olukorda otseselt siis parandada, aga ka teistes liikmesriikides. Need äh, ausameelsuse kokkulepped ja see pilootprojekt, selle maht on umbes seitse miljonit meie tehnilise abi eelarvest. rahastamisperioodiks on nelja-aastane periood ja see seitse miljonit on siis need vahendid, äh, mis antakse Transparency Internationali käsutusse. Nemad on need, kes teevad ära siis selle päris töö ja äh, kontrollivad äh, avaliku hanke menetlusi algusest lõpuni. Nemad on meie nii-öelda välisagent, nemad ausameelsuse eest nad äh, vastavad ja valvavad selle üle meie eest ja kui me räägime ametkondadest, avaliku hanke korraldajatest, siis nemad kõik osalevad äh, täna vabatahtlikkuse alusel. aga nagu nimi ütleb, on äh, pilootprojekti eesmärgiks see, et et vaadata, kas selline lähenemine äh, oleks mõeldav ka tulevikus mujal järgmise programmperioodi ajal. Te tahtsite, et ma tooksin konkreetseid näiteid. kahtlaste olukordade kohta, mis võiksid olla võib-olla pettused Need Arachne äh, süsteemi kaudu äh, leitakse üles, selle kohta ma saadan teile kirjaliku vastuse. aga tõesti, süsteem ongi täpselt selline, nagu te ütlesite meil on nimelt äh, erinevad indikaatorid, mida me omavahel seome, andmeid seome selleks, et siis äh, meile need kahtlased asjad silma jääksid. aga sellele ma vastan kirjalikult. härra Pirinski, maakataster, äh, kui ma ei eksi, siis see projekt on Kreekas olnud aastakümneid ettevalmistamisel me kõik teame, et see on üsna oluline osa jätkusuutlikumas, jätkusuutliku arengu tagamiseks Kreekas. ja meie komisjonis äh, anname endast kindlasti kõik, selleks, et saavutada mingisugune edasiminek selles osas. erinevad teenistused teevad selles osas koostööd. SRSS äh, nendega me tegeme, teeme koostööd, kasutame ka väliseksperte, kui ma ei eksi, siis Maailmapanga eksperte. aga selge on, raha on olemas, asi raha taha ei jää. pigem on äh, siin probleemiks äh, haldusstruktuurid, haldusjuhtimine Kreekas sellepärast ei saa ma teile kindlasti täna öelda, kuidas asjad äh, edasi arenevad või kui kiiresti nad seda teevad tulevikus. aga see on üks meie murelastest ja loomulikult äh, me tahaksime selles osas saavutada küll nüüd suuremaid edusamme, kui, kui meil on õnnestunud selle ähm, eelarveperioodi jook-, programmperioodi jooksul. Te viitasite ka nendele projektidele, mis on prioriteetsete nimekirjas. see konkreetne järv, millest te rääkisite, mis siis taaselustatakse, teil on õnnestunud seal järve ääres käia, mina ei ole käinud aga ma kuulsin, et äh, selle projekti avamistseremoonia on tulemas ja nagu ma aru saan, nüüd on see järv maakaardil tagasi ja Thessaloniki. mulle tundub, et selle asjast ei saa süüdistada nüüd küll kedagi. ei saa süüdistada kedagi selle eest, et nende ajalugu on niivõrd rikkalik ja et nad tahavad äh, seda säilitada. metroprojekt on äh, edusamme teinud, aga volinik Retu käis äh, ka seal avamisel mitte väga ammu. nimelt siis seal üks uus osa jälle avati nii et ma ei ole üldse mures selle asja pärast. suur tänu! väga huvitav, ütleb proua esimees. kui äh, te ei muretse, siis see on minu meelest päris hea sest meie küll muretsesime, kui me seda asja oma silmaga nägime. võib-olla käite ka vaatamas? vähemalt äh, vaadake met-, seda metroo asja. meid kutsuti äh, ma eeldan, et meile tuleb äh, kindlasti veel ka üks küllakutse ja kui teil raha veel on, siis minge ja vaadake, kolleegid. ja võib-olla järgmisel aastal peame jälle minema Kreekasse, et olukorrale äh, pilk heita ja härra Pirjan-, Pirinski, teie olite ka meiega kaasas, ausalt öeldes tõesti, see väga-väga kasulik visiit meie jaoks oli. me nägime, kui palju komisjoni ametnikud äh, Kreeka eest võitlevad ja Kreekas neid projekte toetavad. seda äh, ei sea keegi küsimärgi alla. aga meie meelest on oluline see, et Kreeka arengul hoitakse silma peal Ehm, võib-olla te ütlete meile, te ütlesite, et sügisel ehm, te esitate lisainfot, eh, öelge siis, et millal sellel aastal sügis hakkab komisjoni jaoks, mis kuu see võiks olla, see sügiskuu, eh, siis me teaksime ka natukene mm, ette valmistada. Kreeka kuulub igal juhul eh, meie vaatevinklisse nii et meil oleks väga hea meel, kui need läb-, meievahelised arvamuste vahetused jätkuksid, ma tahaksin tõesti komisjoni nimel teid väga-väga tänada, härra Lemetro, soovime teile edu, aga järgmine kord oleks võib-olla päris hea, kui meil oleks äh, ka arvnäitajaid, äh, statistika, see tavaline ettevaade head suvepuhkust teile, teil kindlasti on äh, vaja seda enne, kui asjad lähevad palavaks sellel aastal sügisel. järgmine päevakorrapunkt päevakorrapunkt number kuusteist. jutuks minu arvamus Eurojusti kohta teen lühidalt. komisjoni määrus Eurojust. komisjon tegi ettepaneku Eurojusti kohta juba juulis kaks tuhat kolmteist esitas komisjon selle ettepaneku. nõukogu äh, võttis seisukoha aastal kaks tuhat viisteist, äh, aga võttis sealt välja osad, mis puudutavad Euroopa prokuratuuri ja seega ootas ka meie libekomisjon äh, oma raportiga seni, kuni äh, tekkis selgus siis selle prokuratuuri osas. nüüd on siis meie ees äh, see meie parlamendikomisjoni raport ja jällegi oleme siin põrganud sama probleemi ju otsa, et mis on siis Eurojusti pädevus, mis on prokuratuuri pädevus. üheksateist muudatusettepanekut on esitatud, äh, eelarve kontrolli komisjoni sekretäriaat on sellega juba mõnda aega tegelenud, ka mina tahaksin esitada ise muudatusettepanekuid selleks, et selgitada Euroopa Prokuratuuri ja Olafi vahelisi suhteid. Liibe komisjoni raportis on öeldud, et kõik need valdkonnad, mille eest ei vastuta siis prokuratuur, kõikide nende valdkondade eest on vastutav Eurojust, aga mängu tuleb ka ju Olav. nii et et äh, ma nädalavahetusel äh, üritan kuidagi siis selgitada seda, millised on äh, nende organite vahelised suhted, millised need võiks olla ja sellepärast ongi see ainult võib-olla natukene poolik see arvamus. me praegu keskendume ainult institutsionaalsele ühi-, ülesehitusele. ette on nähtud haldusdirektori koht Eurojustile, mida see täpsemalt äh, tähendab, mis on äh, haldusdirektori äh, ülesanded äh, ja meie komisjoni sekretäriaat on üritanud seda täpsustada, aga ma pean sellega edasi tegelema. ma vabandan nüüd teie ees, et ma ei ole seda tööd veel ära teinud, aga kavatsen nädalavahetusel selle asjaga tegeleda. järgmine esmaspäev vist on juba muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, ongi seitseteist juuli keskpäeval see keskpäev on ka nii nagu sellel aastal sügis, et see on kusagil, kusagil seal keskpäeva kandis. nii et ma loodan, et äh, need valdkonnad, mille eest meie vastutame, prokuratuur, Eurojust, Olav, nende osas me peame jah, mõistlikul, mõistlikuid ettepanekuid esitama, praegu mul ei olnud see võimalik, sellepärast et kiiremini tegutseda, sest äh, nõukogu seisukohta me ei teadnud, ma vabandan tegelen aga asjaga edasi. et igal juhul äh, oleks võimalik siis ka kokku kutsuda variraportööride kohtumine, kui kõik muudatusettepanekud on olemas. proua Jala Sender palus sõna ja palun. suur tänu, proua esimees nagu ma aru saan, Te olete tõesti teinud väga suuri jõupingutusi selleks, et äh, meie ühtne lähenemine paika saaks õigeaegselt. ma räägin osaliselt äh, täna proua Hoffmanni nimel, kes ei saa osaleda tänasel kohtumisel. proua Hoffmann tundis teatavat muret kõigepealt mis puudutab Euroopa prokuratuuri. Euroopa prokuratuur äh, peaks äh, tegema siis ka koostööd Eurojusti ja Olafiga ja mõnes mõttes äh, me, me ja me tahame kindlasti oma panuse anda sellesse uude määrusesse me ei taha Eurojustile ju panna lisabürokraatlikku koormat. Te ütlesite, et eh, uus Euroopa prokuratuur on otseselt seotud Eurojusti ja, ja Olavi tööga, peab olema väga selge, millised on eh, nende organite omavahelised suhted, pädevused, eh, et tekiks olu-, et ei tekiks olukorda, kus see ei ole selge. me ei saa panna ka prokuratuuri sellisesse olukorda ja see valitsustevahelisus, mis on siia endiselt sisse kirjutatud, on endiselt problemaatiline. muudatusettepanekutest on mul on muudatusettepanek, äh, selle hal-, äh, äh, küsimus selle kohta, haldusdirektor. me teame, et parlamendil on siin kontrollipädevus, aga ma tahaksin siiski täpselt aru saada sellest, miks te arvate, et et äh, haldusdirektorit tuleks kohalda nagu äh, volinikku. Äh, ma tahaksin paljudest asjadest saada paremat ülevaadet, mida see haldusdirektor täpselt teeb. haldusdirektor ju ainult rakendab seda, mida valitsustevaheline kolleegium on kokku pannud ja otsustanud. nii et see on natukene segane, see haldusdirektor vaeseke eh, peaks siis nagu vastutama ja oma peapakule panema nende vigade ees, mille on teinud eh, teised seal kolleegiumis ehk siis liikmesriigid. nii et eh, ma saan aru jah, et te olete ka mures sellepärast, et Euroopa Parlamendi kontroll peaks olema suurem kolleegium on see, kes need otsused langetab, nemad peavad selle eest vastutama. ei saa teha ju ühte minu meelest äh, vastutavamaks kui teisi. lõppkokkuvõttes on kolleegium see, kes selle vastutuse peaks kandma, seda vastutust peaks kandma. härra Sarvemaa. suur tänu, proua esimees. teen lühidalt aitäh selle senise töö eest ja ma toetan kahe käega seda, et konkreetselt võetaks äh, kirgule läbipaistvus ja konf-, äh, huvide konflikti vältimine ning äh, finantshuvide kaitse. minu meelest need kolm aspekti jällegi selles äh, arvamuse projektis, nagu ka paljudes teistes, on äh, võtmetähtsusega, eriti Eurojusti puhul, nii et ootan siis seda, et läheme selle tööga edasi ja meie toetame kindlasti teid. aitäh! kas keegi soovib veel sõna? tundub, et mitte muidugi eh, Eurojusti haldusdirektoril ongi suhteliselt raske ülesanne. seal on eh, see kolleegium koosneb väga paljudest eh, erinevatest osapooltest. ja tõesti peaks olema nii, et tema ei peaks üksinda pead panema pakule, see, seda tuleks vältida. tema jaoks, haldusdirektori jaoks oleks võib-olla aga ka natukene suurema vastutuse andmine ehk ka kasulikum, sellepärast et seal on väga palju erinevaid üksikuid osasid ja, ja kui tal oleks natukene rohkem mõjuvõimu, eh, siis ta suudaks võib-olla seda asja kuidagi hoida kontrolli all. kujutage seda endale ette, meil on kolm, neli organit, eh, kes tegeleb ühe ja sama asjaga. Eh, prokuratu-, prokuratuur, Europol, Eurojust ja Olav on liikmesriigid, kes on liitunud äh, prokuratuuriga, nende jaoks see kakskümmend liikmesriiki, kes sellega on liitunud, nende jaoks kehtivad teised reeglid kui seitsme jaoks, kes on sellest väljas ja kogu aeg peab need neli organit kuidagi omavahel olema öö, ähm, üheskoos toimevõimelised ja mulle tundub see täieliku õudusunenäona. ja proua Jalla Sender, jah, see, mis te ütlesite, on võib-olla et õige, aga ma üritasin haldusdirektorile anda tugevama positsiooni. ja ma arvan küll, et see oleks mõistlik. sest et tegelikult see on see äh, amet, millel meil on ka mingisugune mõju, sest ülejäänud kõik tuleb liikmesriikidest ja sellepärast ma sellise äh, süsteemi välja mõtlesin, kui kellelgi on parem asi välja pakkuda, siis palun, aga tundub, et praegu ei ole kellelgi paremat ettepanekut ja sellepärast ma selle siia niimoodi sisse kirjutasin. aga ma lubasin, et ma nädalavahetusel sellega tegelen, proua Hoolmaier, te palusite sõna. jah, ma olen seda prokuratuuri asja väga kaua teinud ja see tõesti, see tee oli konarlik ja auklik ja mul on tõesti väga kahju, et äh, alles äh, hiljuti said äh, Euroopa prokuratuuride asjad, see võiks olla äh, positiivne, et Euroopa prokuratuur äh, luuakse ka, kaua nad veel kartsid, et neilt võetakse pädevus ära, äh, see ei olnud kunagi meie eesmärk. aga üks meie peamistest eesmärkideks peab olema see, et äh, Eurojust ja Olav ja prokuratuur, et saaksid sotid selgeks nende vahel. toimib praegu see süsteem see, et, et, et me prokuratuurid täiesti eraldame Olafist, sellel ei ole ka mitte mingisugust mõtet äh, minu meelest, äh, sest härra äh, proua Kresle, jah, juba sellest oleks abi, kui nad kõik ühes kohas oleksid. sest et kui need asutused on kõik, ma ei tea, seal sadade kilomeetrite kaugusel teine, teisest, tegelikult on nii, et selle asjaga on kõik läinud viltu, mis viltu minna võib, aga komisjon, teie saate ka sõna. Um... suur tänu! räägiksin natuke Euroopa Prokuratuuri, Eurojusti ja Olafi vahelisest suhtest arvame, et väga oluliselt ja väga täpselt on õigustekstis see suhe juba välja toodud ja ma tean, et liberaportis on teatud muudatusettepanekuid tehtud, vaatame, kas on võimalik seda teksti veelgi selgemaks muuta seoses Euroopa Prokuratuuri ja Eurojusti vahelise suhtega, ehkki meie meelest on tekst juba praegugi selge. nüüd institutsionaalne osa, tahame öelda, et komisjoni ettepanek loodi kooskõlas asjakohaste ettepanekutega nimelt otsustati, et nii ähm, juhatuses kui kolleegiumis peaks olema komisjoni esindajad, ei ole seda muutnud, aga ma saan aru, et libe raport otsustas, et ähm, haldusnõukogus ei ole äh, komisjoni esindajat ja meile iseenesest meeldib, et te meid selles kontekstis toetate, sest oluline on meie meelest, et äh, ka sinna oleks komisjon kaasatud, sest ainult juhatuses olemine ei ole piisav kui nüüd rääkida haldusdirektori valimisest, siis te hoidsite siin alles variandi, et kandidaadi valib komisjon nii-öelda lühikese nimekirja jaoks libe raportis sellist lahendust ei ole pakutud, kus komisjon ei koosta kandidaatide nimekirja, vaid seda teeks juhatus, aga me leiame, et juhatus ei peaks seda tegema. ja meile meeldib, et te toetate meie lähenemist ja rohkem mul kommentaare polegi, aitäh! suur tänu, kui teile enne äh, esmaspäeva veel midagi äh, meelde tuleb, siis palun saatke see mulle edasi, sellepärast et äh, iga hea mõte oleks kasulik, sada viiskümmend lehekülge õudne, mis tuleb kõik läbi võtta ja mis on meie suunas tulemas veel. nii et esitage siis need. tundub, et tõlkesüsteemid ütlesid ülesse ei, siiski, tundub, et toimib. aga sellega ongi päevakorda ammendatud, suur tänu! ja nagu ma ütlesin, saatke siis oma mõtted ka edasi, et kuidas seda asja kõike paremini teha. neljandal septembril räägime uuesti sellest asjast, kui iga päev jällegi pihta hakkab. ma loodan et meil õnnestub siia midagi lisada, et tõesti mingi mõistlik lahendus leida, aga räägin kindlasti ka variraportööridega. vabandust, äh, vastutava raportööriga, see on härra Foss, meil on täna veel üks lühike koordinaatorite kohtumine ees, enne seda soovin aga kõikidele ülejäänud kolleegidele ilusat suvepuhkust, tulge siis septembris rõõmsa ja rõõsana jälle tagasi ja kõik, kes koordinaatorite kohtumisel ei osale, palun lahkuge kiiresti saalist, me tahame nimelt kiiresti selle asjaga ühele poole saada, istung on lõppenud, aitäh!